das Wort. suur aitäh, suur aitäh selle ettekande eest ja järgnevalt saab sõna Rahvapartei nimel härra Preeda. suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat, Euroopa Parlament on palju töötanud selle heaks, et välisteenistus käima läheks, meie nõuandeid ei ole alati äh, arvesse võetud ning äh, tulemused on ka praegu vaieldavad. kuidas te kavatsete jätkata välisteenistuse ülesehitamise tööd, kuidas kavatsete koostööd teha selles parlamendiga ja kas äh, te äh, kavatsete kinni pidada proua Ashtoni lubadustest, mis sai antud viis aastat tagasi ka parlamendile kas äh, te kavatsete meiega ka uut Euroopa Liidu julgeolekustrateegiat äh, arutada, see on ka osa sellest küsimustikust, äh, mis teile esitati. aitäh, kõigepealt ma alustan tööd välisteenistuse ülevaatamisega mõnda sammu ma juba oma avakõnes mainisin, kuid äh, teised äh, küsimused vajavad ülevaatamist just selle äh, välisteenistuse seestpoolt, et vaadata, mis siis toimub ja mis ei, mis ei toimi. kuid kindlasti on tähtis kohandada struktuuri, et välisteenistus oma ülesannetega paremini hakkama saaks. ma tahan seda kõike kontrollida, erinevaid võimalusi kontrollida. ma tahaksin tekitada parema kombits-, kombinatsiooni erinevate äh, liikmesriikide esindajate äh, koostöös ja ka, et vanuseline esindatus oleks äh, välisteenistuses parem. ka käsuliin peaks, otsustamiste langetamise struktuur peaks kohandamist leidma selle juurde tuleme ehk veel pikemalt tagasi, kuid äh, kui räägime julgeolekustrateegiast, siis leian, et äh, see, seda tõepoolest ma ka mainisin äh, kirjalikus küsimustikus, ma leian, et see on kasulik, et nõukogu saaks samuti ähm, üle vaadata neid soovitusi, mis detsembris kaks tuhat kolmteist esitati ja siis pärast seda käivitada suur avaliku arutelu faas. see võib olla siis kas valge raamatu kujul või strateegia kujul, et millised võiksid olla tuleviku stsenaariumid, millised on ohustsenaariumid, mida me juba praegu võime täheldada. minu aeg on täis, aitäh! Nein, anderthalb Minuten. ja teil on poolteist minutit. poolteist minutit on esmase küsimuse vastamiseks esimeses voorus härra Preda, kas teil on veel ka lisaküsimus um,? Oui, madame la, la commissaire des jah, proua volinikukandidaat, ma tahtsin teada, kas teil on, kas teie strateegia sisaldab äh, ka meie strateegiliste partnerlussuhete ülevaatamist, te veidi mainisite Venemaa teemat. milline oleks, ma ei tea, kas see oli nüüd just õige väljend, mis kirjeldaks meie suhteid praegu Venemaaga, mida te selles vallas ette näete just strateegilise partnerluse vallas uh...? L'effort, c'est pas de trouver la bonne expression, l'effort siin äh, me ei pea leidma mitte õiget väljendust, vaid õigeid partnereid ja õigeid strateegiaid. kui räägime ajastusest, siis ei oleks aus minu poolt teile praegu täpne ajakava esitada, kuid kindlasti me peame strateegia kokku panema maailm on äh, radikaalselt äh, muutunud ka meie viimasest kohtumisest äh, saadik. ja me peame kindlasti tegema tööd erinevate strateegiliste partnerite liinil, mitte ainult Venemaa suunal. Good evening. Now some people say that EU member states don't. Howard, mõned ütlevad, et Euroopa Liidul ei ole vaja tugevat eh, välispoliitikat, teie olete eesmärgiks eh, siiski seadnud selle, et Euroopa Liit eh, mängiks märkimisväärset rolli rahvusvahelisel areenil. milliseid õppetunde te saate endaga kaasa tuua, milliseid kogemusi oma karjäärist Itaalia poliitikas, Itaalia välisministrina ja teiseks ma tervitaksin äh, teie eelkäija tegevust, äh, proua Ashtoni tegevust sel ametipostil, kuid tahaksin ka küsida, mida teie teete äh, teisiti enda ametiajal. kuidas äh, oleks võimalik leida õige lähenemine kui me vaatame Ukraina olukorda, millist taktikat te näiteks Vene karuga kavatsete eh, kasutada, proua Mogherini? <laughs> see oli tõesti tore kommentaar, ütleb proua Mogherini. sellepärast eh, ma ütlesingi, et ma hakkan tihti eh, siin käima, see saab olema üks positiivsemaid osasid minu tööst, teiega kohtumine. ma olen kindlasti äh, parlamendi ees palju sagedamini kui minu eelkäija. ma olen ise olnud parlamendi liige, ma naudin parlamendi elu, see ei ole mitte ainult minu kohus, see on äh, ka minu enda huvides siin käia erinevates äh, äh, vormides võimalikult tihti, ametlikult, mitteametlikult, nii et ma arvan, et me saame väga hästi koostööd teha, see oli siis teie teisele küsimusele vastuseks äh, kuid kui me räägime välisasjade nõukogust, siis minu jaoks oli frustreeriv see, kui me rääkisime, et kas me peame nüüd lõike kaks tõstma lõikest üks ettepoole või hoopis viima kuskile tahapoole. see on normaalne osa seadusloomest, kuid ma arvan, et siiski ministrite aega on võimalik kuidagi teistmoodi kasutada. me peaksime ka strateegilist mõtlemist enam arendama ka selles formaadis meil on suurepärane võrgustik, mida me saame kasutada, väga suur potentsiaal, poliitiline potentsiaal, kui meil õnnestub äh, oma töömeetodeid niimoodi korraldada, et äh, me lihtsalt ei lohise selle järel, mis meil juba on ähm, oma agendas sees, vaid äh, plaanime ka seda, mis võib, mõtleme ette juba sellele, mis võib sinna tulla aasta-paari pärast võib-olla on siin äh, mõni kolleeg põhjapoolsetest äh, liikmesriikidest, kellel on enam äh, kogemusi välispoliitikas ka ministrina, kuid ma arvan, et meil on vaja kindlust ja diplomaatiat, ütleksin enda kogemuse põhjal. On your point about strategic thinking kui te rääkisite äh, strateegilisest äh, mõtlemisest ja tahaksin muidugi teid ka tänada vastuste eest, siis välisministrid äh, siiski alati lähtuvad oma siseriiklikest huvidest ja selles, sellepärast ei saa neid ka süüdistada, kuid ma arvan, et strateegiline mõtlemine siiski on meie kõigi huvides, samuti kuidas te kavatsete sellega hakkama saada? me peame äh, saama üle sellest vastandusest äh, rahvuslikud huvid äh, versus ähm, Euroopa Liidu huvid. siin on selgelt mängus meie ühised huvid ja kui me jagame ühiseid tegevusmooduseid ja kui me lepime kokku selles, et ühist, ühiselt tegutsemine on ainus viis millegi saavutamiseks, mis on meile kõigile kasulik, siis kindlasti äh, tõuseb sellest äh, tulu kõigile, kindlasti ei saa see olema ka äh, lihtne. ma arvan, et ka siseriiklikus huvides võib olla kasulik see, mida me teeme ühiselt. Uh, härra Howard, proua kõrge voli-, kõrge esindaja kandidaat, te rääkisite Putini ning Venemaa rollist kui ühest suurest ohust Euroopa julgeolekule äh, kuidas äh, Katari ning Saudi Araabia puhul äh, nendesse suhtuda, kui nad salafiste rahastavad, radikaale rahastavad ja ma ei ole päris kindel, kas ka Türgi teeb siiraid jõude pingutusi, jõupingutusi selleks, et aidata võidelda äh, džihadistide, džihaadivõitlejate üle, piiri ületamise vastu. kui Venemaa su-, soovib luua maakoridori militaarsete vahenditega, siis milliseid vastumeetmeid te pakuksite nõukogule välja, kas siis liikmesriigid võiksid ka sõjalist abi anda sellisel juhul Ukrainale? aitäh! kõigepealt ma arvan, et see et meil on lai koalitsioon moodustatud äh, ISISe vastu võitlemiseks, see on positiivne ja see sai alguse siin Brüsselis, mina olin üks nendest välisministritest, kes äh, allkirjastasid kirja Cathy Ashtonile selleks, et kokku kutsuda erakorraline välisministrite äh, kohtumine just viieteistkümnendal augustil, mis on ometigi riigipüha, tähtis riigipüha näiteks ka Itaalias ja siis äh, arutasime äh, strateegiat äh, ähm, ja seda osa, mis puudutab just Iraaki ning Süüriat, ISISe tege-, tegevust seal. tegemist on väga laiapõhjalise koalitsiooniga ja see ongi osa vastusest teie küsimusele see, et meil on siin erinevad aspektid äh, kaalumisel, mitte ainult äh, sõjaline aspekt, vaid ka äh, rahastuse moment, religioosne moment, humanitaarne moment, kõik need on osad meie strateegiast ja need põhiriigid, mis olid seotud ka vastulöökidega, olid Araabia riikidest ja pilt naisterahvast Araab-, Araabia Ühendemiraatidest, kes oli üheks piloodiks ühel esimesel vastulöögil, see oli väga võimsaks äh, kuvandiks just äh, sellest, kui laiapõhjaline see koalitsioon, see on hiigelsuur kriis, kuid on, see on ka suur äh, võimalus erinevatele riikidele, erinevatele ähm, tegutsejatele rahvusvahelisel areenil koos äh, midagi korda saata, see puudutab äh, ka Türgit, äh, ma, mul ei ole kahjuks pikemalt aega sellest rääkida, kuid viimastel nädalatel nähtu on uskumatu. see, kui palju Türgi on põgenikke vastu võtnud, oli hiigelsuur äh, ja viimastel nädalatel kurdi põgenike vastuvõtmisel samuti Türgi on olnud väga avatud ja meie roll peaks olema just dialoogi soodustajaks erinevate regionaalsete tegutsejate äh, vahel. kahjuks ei ole mul aega vastata Venemaad puudutavale küsimusele. suur aitäh. lisaküsimus ja siis kahekümne sekundiline vastus. Äh, proua meil äh, olid äh, väga sügavad äh, reservatsioonid välisteenistuse loomise osas ja proua Ashton on üle vaadanud selle institutsiooni loomist, kuidas tagada ka kuluneutraalsus selle teen-, välisteenistuse toimimisel, et ei oleks topelttegevust ähm, riikide diplomaatiale. pea võimatu on vastata kahekümne sekundiga ja vastan osaliselt, äh, kui Venemaa äh, tõepoolest seda koridori äh, püüab luua, siis me peame ühiselt tegutsema. liikmesriikidel on erinev tundlikkus äh, selles osas, kuidas selle kriidiga, kriisiga hakkama saada, kuid me peame ühise otsuse langetama liikmesriikidega ja ka te teiste partneritega ülemaailmselt. Äh, see on meie põhiline lisaväärtus äh, ja me peame takistama selle juhtumisest, mitte mõtlema sellele, mida siis teha, kui see juhtub, et maakoridor tõepoolest Krimmi rajatakse Thank you very much uh,, madam uh, high proua Neits, aitäh, äh, proua volinikukandidaat, ähm, proua kõrge esindaja kandidaat, te rääkisite ähm, tegude ning eesmärkide ühtsusest selleks, et välja töötada kõikehõlmav lähenemine välispoliitikale, et Euroopa Liit saaks muutuda rahvusvahelisel areenil tõsiseks tegijaks välispoliitikas. see kõik on väga tore, kuid me näeme, et äh, Euroopa Liidul on praegu žongleerida mitme väl-, välispoliitilise kriisiga ja ka paljud meie partnerid rahvusvaheliselt äh, on samas olukorras, kuidas äh, parandada ning parem, paremini koordineerida seda analüüsi, mis viiakse läbi Euroopa välisteenistuse tegevuses, et ka komisjon ning nõukogu ühiselt äh, tegutseksid ja et reageerimisvõimekus suureneks äh, ja mitte ainult reageerimis, vaid ka ennetusvõimekus suureneks, aitäh uh,! I think, as I said in the beginning nagu ma ütlesin oma avakõnes, on meie käsutuses vahendid ja poliitilised sidemed, kuid me peame tagama ka poliitilise tahte, tihtipeale me jääme hiljaks, kuna me viidame nii palju aega arutelule ja otsustamisele, see otsustamise protsess on tihtipeale väga pikk ja veniv. mõnda osa sellest ei ole võimalik ka muuta, kuid suurt osa sellest siiski on võimalik äh, muuta et see ongi võtmetähtsusega. tihtipeale on meil liiga palju isegi neid erinevaid äh, vahendeid meie käsutuses, me peame veidi oma vahendeid, äh, võimalusi ratsionaliseerima ja kui me räägime äh, erinevatest vahenditest, me peame tagama ka nende täiendavuse äh, näiteks äh, humanitaarabi puhul, äh, ka teiste poliitikate puhul, mis põhimõtteliselt ei ole seotud äh, konkreetsete kriisidega, kuid nad võivad aidata kriise vältida. näiteks kaubanduse teel või demokraatia toetamise teel, seetõttu on meil vaja ka koordineeritust volinike tasandil, et me oleksime teadlikud, et kõik meie erinevad instrumendid ja poliitikad sobivad ühte Äh, poliitika peavoolu, mille me saame koos luua. see kõlab äh, võib-olla veidi äh, kõrgelennuliselt, kuid kui me arutame seda, kuidas ühte või teist vahendeid kasutada ja meil ei ole visiooni samas, siis me kaotame aega meil peab olema selge visioon, mida me peame tegema ja siis leiame sellele vajaliku kohase instrumendi selle elluviimiseks. ja guten Abend. proua Lösing, ma kõnelen inglise keeles, ütleb proua Lösing, tere õhtust. Te ise ka mainisite, et kui te siin viimati kõnelesite, ütlesite te, et Venemaa ei ole enam Euroopa Liidu jaoks strateegiline partner Eh, seda väljaütlemist tervitasid siin paljud eh, ja minu jaoks ja minu fraktsiooni jaoks tekivad siin praktilised küsimused. Eh, Venemaa on rahvusvahelisel tasandil oluline mängija relvastumise valdkonnas, kaasa arvatud Äh, tuumarelvastamise mm, valdkonnas, kuidas Venemaad nendes valdkondades koostöösse kaasata ja äh, kui mõelda ÜRO Julgeolekunõukogu reformile ja ÜRO-le tervikuna, äh, siis kuidas Venemaa siia sobitub ja kuidas oleks võimalik tegeleda üleilmse julgeolekustruktuuriga. Ähm, me ei tohi tegeleda mitte ainult konfront-, konfronteerimisega äh, Venemaa ja NATO vahel, ma, meie arvame, et see kõik peab olema kaasav arhitektuur, kui me nendest suhetest räägime, aitäh! suur aitäh! kui me räägime relvastusest ja tuumarelvade levikust, siis mm, need teemad on minu jaoks väga tähtsad, ma olen parlamendisaadikuna väga mm, palju selles valdkonnas tööd teinud ka Itaalia parlamendis. Itaalia oli esimene riik, kes ratifitseeris tuumarelvade eh, leviku tõkestamise alase lepingu ja eh, ma tegelen kindlasti relvakontrolli ja relvade leviku küsimusega Äh, ma kavatsen ka äh, järgmisel kevadel äh, tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu ülevaatamise konverentsile New Yorki minna. tegemist on julgeolekuküsimusega. me räägime julgeolekust ju, sest et kui me Eh, tahame tõsist eh, tööd teha mm, ja kui me teeme tõsist tööd eh, selles valdkonnas, siis muutub maailm turvalisemaks. kui me räägime Venemaast, siis Venemaa ei ole seda lepingut allkirjastanud ja ma arvan, et me peame Venemaa kaasama, jällegi president Obama mainis seda oma kõnes eelmisel nädalal ÜRO Peaassamblee ees, see oli vist paar nädalat tagasi siiski, ja ma arvan, et see saab olema üks äh, nendest valdkondadest, kus on väga oluline Venemaa kaasata ja seda meie enda äh, julgeolekut silmas pidades. mis puudutab ÜRO Julgeolekunõukogut, äh, siis nagu te teate, siis Euroopa Liidul ei ole ühisseisukohta. ma pean ütlema, et suurepärane oleks see, kui meil viie aasta pärast oleks ühine seisukoht ja ma teen hea meelega selle nimel tööd. see on küll väga raske eesmärk ja keeruline, aga ma arvan, et see on üks selline asi, Eh, mida meie kodanikud eh, mõnikord näha tahavad, eh, mille järgi nad küsivad, küsides, kas, kas te ei suudaks ka selles küsimuses edasi liikuda? Äh, proua Lohbirel, äh, suur aitäh Euroopa naabruses on väga palju relvastatud konflikte konflikte Liibüast, eh, eh, eh, Süüriast ja mujalt riikidest on seetõttu inimesed põgenenud ja tahavad tulla Euroopasse ja Euroopa Liit tahab toetada naabrusriikides piirikontrolli küsimused, kuidas te tahate tagada selle, et piirikontrolli missioonid, milles me oleme kaasatud, ei takista inimestel oma riikidest lahkuda selleks, et asüüli taotleda? võitlus terroristlike organisatsioonide vastu eh, ja sõjalised sekkumised eh, on päevakorral ja Euroopa Parlament on eh, võtnud vastu resolutsiooni relvastatud droonide küsimuses kas teie teete tööd selle nimel, et oleks õiguslik raamistik välja töötatud droonide kasutamise küsimuses äh, Eh, mis tegeleb liikmesriikide poolt eh, kasutatud droonide küsimusega ka suur aitäh, mis puudutab äh, asüülitaotlejaid ja sisserändajaid, siis ma algselt mainisin, et kolmandal oktoobril ma käisin Lampeduusas äh, aasta pärast äh, seal toimunud tragöödiat ja minu jaoks on väga selge see, et meil on moraalne kohustus lisaks poliitilisele ja institutsionaalsele kohustusele inimelusid kaitsta, see on Euroopa, see on meie väärtus. selle saavutamiseks on erinevaid võimalusi, selle saavutamiseks on tõhumaid võimalusi kui oodata, kuniks nad mere ületavad. me peame tegutsema päritoluriikides ja mm, kriiside juhtimine ja ärahoidmine on pikaajalise strateegia küsimus. me peame tegelema transiitriikide küsimusega eh, selleks, et me saaksime aidata ja kaitsta neid inimesi, kes eh, pagevad erinevatest riikidest ja ma arvan, et me peame transiitriikides tegema koostööd eh, ÜRO inimõiguste küsimuste eest vastutavate inimestega ja me peame lahendama probleeme seal, kust nad pärit on, näiteks Liibüa küsimus, äh, me võime selle juurde hiljem tagasi tulla, äh, aga ilmselge on see, et sellise koridoriga tegelemine ei ole põhimõtteliselt võimalik, kui meil ei ole stabiilset riiki, äh, mis puudutab droonide küsimust, siis jah, ma olen sellest teadlik, ma olen lugenud Euroopa Parlamendi resolutsiooni äh, ma arvan, et äh, nagu kõik muud instrumendid või vahendid, äh, äh, siis ka siin puhul on oluline see, mida olemasolevate vahenditega ära tehakse. poliitikad on need, mis rolli mängivad, mis on olulised, mitte vahendid ise. lisaküsimus? jah väga paljude sõdade ja kriiside puhul äh, pannakse toime sõjakuritegusid ja inimsusevastase kuritegusid ja seda ka meie naabruspiirkonnas äh, ja äh, toimepanijad tuleb vastutusele võtta, kuidas teie oma rolli kasutate selleks, et selliste rikkumiste eest vastutajad tõesti ka vastutusele võetakse, aitäh? ma viitaksin siinkohal äh, ajaloolisele rollile, mida Euroopa Liit on alati mänginud seoses rahvusvahelise kriminaalkohtuga, ma arvan, et me peame ära kasutama neid rahvusvahelisi asutusi, mis meil on, eriti kui nad töötavad tõhusalt ja ma arvan, et äh, siinkohal ongi äh, just see oluline. Castaldo. härra Castaldo, palun. aitäh kõrge esindaja kandidaat, kahekümne kolmandal märtsil äh, kohe pärast Krimmi annekteerimist te ütlesite oma blogis, et Euroopa Liidul lasub siin ka vastutus ja et kuidas on niimoodi, et Euroopa Liit on väsinud ära ühtse seisukoha äh, koostamisest, ka Ukraina puhul me oleme hiljaks jäänud. kui me oleksime juba eelnevatel kuudel tegutsenud ja kui meil oleks olnud ka Venemaa ja äh, Ukrainaga tollikokkulepped, see oleks kõik kõik lihtsamaks muutunud. mulle tundub, äh, pean kahetsusega ütlema, et viimastel kuudel Äh, on teie ütlused Venemaa kohta natuke äh, ebakohased, te olete öelnud, et Venemaa ei ole enam strateegiline partner äh, Euroopa Liidule, ma saan aru, et põllumeesed, mehed on väga palju kaotanud, eriti ka Itaalias, ka täna te väljendasite lootust, mida ma jagan teiega, et Venemaas on tulevikus meie strateegiline partner, millised on need tingimused, et see võiks ka tõeks osutuda, aitäh! aitäh! see intervjuu toimus märtsikuus, kui ma nüüd õigesti mäletan, aga siiamaani on, märtsist siia, sel hetkel on väga palju muutunud, Venemaal on olnud väga palju võimalusi selleks, et ähm, minna poliitilise lahenduse suunas või dip-, diplomaatilise lahenduse äh, teoks tegemise juurde, meil on olnud väga palju kohtumisi nendega. Äh, Minski protokolli allakirjutamine on minu arvates õige samm ja ma tahan, et sellest pea, peetaks kinni alates täielikust äh, Venemaa sõjaväejõudude tagasikutsumisest Ukraina ähm, territooriumil. mis puudutab assotsiatsioonilepingut, siis tegelikult ma ütlesin midagi banaalset, äh, ma vabandan selle eest, nimelt et äh, see dialoog, mis praegu on toimumas, mis on kahepoolne, et on vaja pingeid leevendada ja on vaja teha nii, et see kokkulepe oleks soodne, eriti just Ukrainale lisaks sellele, et Euroopa Liidule. muidugi me oleksime pidanud varem tegutsema, aga praegu on kasulik sellega siiski edasi minna, väga paljud on nõus minu sellise hinnanguga ning ma usun, et äh, mingisugust äh, uudsust siin ei ole, see märkus on pigem selline banaalne. kui me oleksime sellega varem tegelenud, siis see ehk oleks võinud aidata, aga võib-olla ka mitte, aga võib-olla oleks võinud, aga kui me praegu seda teeme, siis on see kindlasti kasulik, aitäh. Yes, thanks. Eh, volevo chiederle. aitäh, ma tahtsin küsida Ukraina territoriaalne puutumatus ja sinna tagasiminek, kas see on teie jaoks eeltingimuseks Moskvaga dialoogi edasiarendamiseks? kas Venemaa tõesti äh, on nõus Krimmist loobuma ja teie intervjuu kahekümne kolmandal märtsil, seda silmas pidades, kuidas te kavatsete tagada seda, et liikmesriigid ei hakkaks liiga hilja jälle aru pidama asjade üle? ma leian, et ähm, rahvusvahelise õiguse põhimõtted tuleb alati au sisse seada, see on lähtepunktiks, millest Euroopa Liit ei tohi kõrvale kalduda. ja vastab ka tõele, et kõik see, mis me peame tegema Ukraina puhul praegusel hetkel, nagu ka minevikus ja tulevikus, peab olema otsustatud äh, ukrainlaste poolt see omanditunne ja eriti just Petr Porošenko, president Porošenko, kes just paar kuud presidendiks äh, valiti väga suure enamuse toetusel, on kindlasti sellise põhimõttega nõus. aga ma kaotasin ära nüüd selle küsimuse teise poole, vabandust. Gentile lugupeetud äh, kõrge esindaja kandidaat, oma vastustes olete te öelnud, et teie pingutate selle nimel, et oleks sise- ja välispoliitika sidus. Äh, väga hea. aga seda silmas pidades on mul kaks küsimust. esimene aspekt, millest on siin juba räägitud, äh, terrorismivastane võitlus nimelt. Te ütlesite väga selgelt välja, et kolm tuhat tuhat äh, sõdu, sõjal, sõdalast on äh, valmis äh, Euroopa Liitu uuesti tagasi tulema, need on siis kodanikud. ja nende võitlejate tagasitulek on väga suur probleem, millega peab tegelema kogu Euroopa Liidu politseijõud. aga samas ei ole meil ühtset Euroopa andmebaasi ja siit tulevadki väga paljud äh, probleemid ja ka broneeringu infoga seotud küsimused on olulised. meie ees on väga suured ohud ja väga suured väljakutsed ja me peame andmekaitsega tegelema ja tahaksin äh, meelde tuletada, teie olite Euroopa, Itaalia välisminister Fiumicino lennujaamal toimuv ja Itaalia rannikule saabunud äh, põgenikud, ligi pooled nendest äh, Euro-, Itaalia territooriumile saat-, saabuvatest ei ole kontrollitud ja see on väga suureks probleemiks ka Euroopa Liidu jaoks. aitäh ma tahaksin ähm, mina praegu ikkagi ähm, äh, olen Itaalia välisministrina senikaua, kuni äh, Euroopa Parlament oma otsuse ära teeb ja need välisvõitlejad ja nendega seotud probleemid, tegemist on ennetustööga, mida tuleb teha. see on põhiline, sest ähm, kuidas me saame tõkestada nende äh, sisenemist Euroopa Liitu, kui ka tegemist on üleilmse probleemiga, mida tuleb käsitleda ja me ei paneks, peaks panema paika konkreetseid kategooriaid seda tehes. minu arvates on väga huvitav, kui meil oleks selline avatud ja paindlik meetod, näiteks äh, välisministrid äh, töötavad koos justiits- ja siseministritega selleks, et see probleemi lahendada. see võiks olla midagi, mida Euroopa tasandil saab ära teha, aitäh. aitäh, teen lühidalt, kõneled katkestatakse. Now Mr, Mrs Fotiga. proua Fotiga, palun. Thank you, chair. aitäh, härra esimees. proua äh, kõrge esindaja kandidaat, turvaline naabrus äh, piirkond äh, ja Euroopa Liidu kaitsestrateegia asemel on meil väga terav olukord piiridel ja see olukord nõuab erilist ja õigeaegset äh, probleemide ja ohtudega tegelemist. kuidas te kavatsete seda olukorda lahendada? poliitikaid silmas pidades, Euroopa Liidu poliitikat äh, silmas pidades äh, ning Euroopa ühiste välis- ja julgeolekupoliitikat silmas pidades ja kuidas võimekusega seotud küsimusi lahendada? aitäh! mulle tundub, et meil kasutuses on väga palju öö, instrumente pärast Lissaboni lepingu jõustumist. me ei ole neid siiamaani veel õigesti ja hästi ära kasutanud, aga vastab tõele, et siiamaani ei ole meil olnud selliseid öö, põletavaid probleeme piiridel, nagu meil praegu on. nii et äh, kindlasti vastab tõele, et ma pean võtma äh, enda partneriteks erinevad äh, osapooled ja sihtrühmad. aga kindlasti tuleb meil oma kaitse- ja julgeolekupoliitikat arendada, see on minu prioriteediks. see ei ole võib-olla prioriteet number üks, sest selliseid prioriteete on ju väga palju, kuid see on prioriteetide sellises top kümnes. ennekõike me peame töötama kaitsealase koostööga, meil on vaja Euroopa Kaitseagentuuri meil on vaja seda selleks ja seda me oleme juba novembris äh, arutamas äh, kaitseministritega, see on siis äh, esimene mm, nõukogu, mida ma juhin, see on see kaitseministrite ka. tegemist ei ole ainult eelarveliste küsimustega, vaid strateegiliste küsimustega, miks me peame kaitsepoliitikaga rohkem tegelema, aitäh. lisaküsimus. kuidas te näete ette NATO rolli ja Ameerika Ühendriikide rolli? ja kuidas te kavatsete seda silmas pidades meie ühist välispoliitikat äh, ja kaitsepoliitikat arendada? meie olime NATO Parlamentaarses Assamblees kolleegid ja kindlasti te teate, äh, kuidas see toimub, koostöö julgeoleku äh, alal NATO-s on meie jaoks strateegiline ja ma olen juba mitteametlikult planeerinud äh, toimuvat ähm, otsustavus äh, jääb ikkagi teie kanda, aga ma olen juba rääkinud Stoltenbergiga, võiksin ma oma ametisse ajal kohtuda. meil on erinevaid formaate, erinevaid äh, võimekusi, erinevad eelarved kaitseküsimustes erinevad lähenevad, lähenemised samuti aeg-ajalt, aga minu arvates on äärmiselt oluline, et me koostööd teeksime. selline kõikehõlmav lähenemine, kui me räägime sellest äh, siin Euroopa Liidus, siis meil on vaja ka partnerite puhul seda, eriti just NATO puhul, aitäh. aitäh, äh, härra esimees ma räägin sellest arengupoliitikast ja humanitaarabist ja sidususest. Te rääkisite äh, oma rollist komisjonis, kuidas te kavatsete teha koostööd humanitaarabi volinikuga oma ametisse ajal, kuidas te tagate seda, et te lähtute vajadustepõhistest lähenemisest ja kuidas tegelete inimõiguste küsimuste, mainisite kahe tuhande viieteistkümnenda aasta plaani ja nii edasi, kuidas see kõik on seotud Euroopa Liidu poliitikatega? see on üks küsimustest, äh, millele ma saan ilmselt vastata paari kuu pärast, äh, mitte praegu, kuidas me sinna jõuame. meil on kavatsus sinna jõuda ja positiivne on see, et ma näen, et ka kõik teised volinikukandidaadid on minuga ühel meelel selles küsimuses see, meil ei ole lihtsalt vaja seda teha, sellepärast keegi on seda otsustanud, vaid äh, see on seotud äh, konkreetsete olukordadega, erakordsete olukordade, hädaolukordadega, mis praegu meil on. meil on väga palju erinevaid instrumente ja meil on valida, kas me kukume läbi kõikide oma meetmetega ja äh, poliitikatega, mis on väga mm, paradoksaalne. mõtelgem näiteks Ebola peale meil on päris palju raha käsutuses, me teame, mida on vaja teha, meil on väga mitmed osapooled, kes teevad erinevaid asju, aga meil on vaja koordineerimist, sellist koordineerivat keskust, tagamaks seda, et asju tehakse seal, kus on vaja, sel hetkel, mil vaja ja vajalikul kombel. teinekord on vaja sellist võrgustike keskust selleks, et asjad hästi toimiksid. Yes, you mentioned Ebola Te mainisite Ebolat ja seda, mis Aafrikas on praegu toimumas. kuidas te näete järgnevatel aastatel Euroopa Liidu Aafrika suhteid, kas te näete siin ka oma rolli prioriteetide paikapanemises? kuidas on tulevikusuhted Aafrikaga, te mainisite Ebolat, kuidas edasi minna? aitäh, kõigepealt me peaksime pidama Aafrikat mitte ainult problemaatiliseks kohaks, ta ei ole selline probleemide nimekirjas olev riik, äh, mander, see on probleemiks ka majandust, äh, inimõigusi, keskkonna ja arengut silmas pidades. seetõttu ma näen, et äh, Aafrika on partner, mitte ainult meie raha vastuvõtja Ehm, sest äh, mina leian, et meil on tõepoolest äh, Aafrikaga koos tööd teha, mitte seal kohapeal koos teha. Bernd Lange. Bernd Lange, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, äh, proua Mogherini Te olete oma uues ametis vastutav ka eh, koherentsuse eest teiste poliitikavaldkondadega, näiteks kaubanduspoliitikaga. ja eh, kolm küsimust sellega seoses minu poolt. kuidas te tahate ja soovite koherentsust eriti lepingu artikli kakskümmend üks kohaselt äh, tagada kaubanduspoliitikaga, teiseks, kas te olete ka valmis äh, kaubandussoodustusi ka tagasi võtma, äh, kui toimuvad rikkumised, mis on seotud keskkonnastandardite või inimõigustega või töötajate õigustega. ja kolmandaks, äh, kuidas te tahate tagada selle, et Euroopa välisteenistus äh, ka kaubanduslepingute ellurakendamist äh, rangemalt ja paremini jälgib ja seirab, aitäh! suur aitäh! see on üks nendest valdkondadest, eh, kus me peame tegema rohkemat tööd, mitte ainult eh, volinikukandidaati Cecilia'ga, vaid terve mm, komisjoniga. kõik need kaubanduslepingud ja eriti just need, mis on väga strateegilise tähtsusega meie jaoks, eh, omavad erinevaid aspekte, mitte ainult kaubanduse valdkonnas või välispoliitika valdkonnas, vaid erinevates valdkondades. seetõttu ma arvan, et me peame kolleegiumis jagama otsuseid ja vastutusi Äh, loomulikult äh, on meil siin inimõiguste alane dimensioon. minu jaoks on äh, väga selge see, et inimõigused, töötajate õigused meie töö keskmesse panna. me peame tegema koordineeritult tööd ülejäänud komisjoniga ja nagu ma ütlesin, siis ma Äh, võtan endale mõned nädalad, võib-olla sada päeva, see tundub olevat õiglane, selleks, et äh, sisemiselt hinnata seda, kuidas äh, erinevad valdkonnad on struktureeritud, kuidas nad töötavad, mida oleks võimalik, mida oleks võimalik paremini teha nii lühiajaliselt kui pikaajaliselt ja ma annaksin hea meelega praegu kõige konkreetsemaid vastuseid, aga ma pean olema aus, et teatud valdkondades, eriti välisteenistuse Ähm, toimimise valdkonnas äh, tuleneksid need vastused minu ähm, kogemustele ministrina või briifingute lugemisele, aga sellest lihtsalt ei piisa, olgem ausad. kas teil lisaküsimus on? ei ole, suur aitäh. järgmisena lähme me äh, tavaküsimuste juurde, üks minut küsimuse jaoks ja kaks minutit vastuse jaoks ja kõigepealt Arnaud Dajon, palun, Rahvapartei nimel. aitäh proua kõrge esindaja kandidaat äh, viimaste, viimase viie aasta jooksul ei olnud äh, välisteenistus selgelt äh, prioriteediks, olid kärped kõik, kõikide liikmesriikide eelarvetes ja nüüd on küsimus, et milliseid äh, samme teie saate astuda selleks, et äh, debatti äh, uuesti soodustada välispoliitika teemal? kas Euroopa Liit peaks tsiviilmissioonidega jätkama ja võib-olla pöörama vähem tähelepanu sõjalistele missioonidele, nii et Euroopa Liidust saaks justkui selline super MTÜ äh, või vabaühendus, mis tegutseb äh, tsiviilvallas põhiliselt no.. aitäh küsimuse eest. ja Euroopa Liidul on selles valdkonnas äh, oma roll mängida, see oleks hea, kui äh, seda tegevust äh, süvendada, ka viimasel ülemkogul saime selle kohta märguandeid. see saab olema ka minu äh, töö, et äh, järelmeetmetega tegeleda, eriti just kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpu ülemkogu soovitustega, et siis nende põhjal välja töötada konkreetsed soovitused. ma arvan, et me peaksime tööd tegema selle kallal, et paremini äh, paika panna äh, kaitsealgatused äh, nii tsiviil kui sõjalises valdkonnas. Need militaarmissioonid, mis meil on, toimivad väga hästi, nad on päris piiratud, see kõik toimub poliitilisest tahtest, te teate seda kõike paremini kui, kui mina. see kõik sõltub just liikmesriikidest mina kindlasti äh, külastan äh, ka kohapeal missioone ja teen väga palju koostööd just äh, kaitseministritega. suurt tähelepanu tuleb pöörata ka tähele, koostööle NATO-ga. praegu ei ole kõiki võimalusi ära kasutatud ja viim-, järgneva viie aasta jooksul tahaksin vaadata, kas äh, on äh, poliitilist tahet neid võimalusi enam kasutada. rahvapartei nimel härra Saarjus Volski, palun. küsimuseks on, kuidas te saaksite Venemaa sissetungi peatada äh, Ukrainasse, kui mitte müüa relvi Ukrainale äh, diplomaatia ei tööta, relvarahu eh, ei pea. Minski eh, kokkulepet on ukrainlased eh, kirjeldanud kui naiivset püüet rahu säilitada. kuidas te valmistute halvimaks? Te mainisite, et kuidagi need probleemid lähenevad, kuid äh, strateegiate eesmärk on siiski valmistada meid ette kõige halvimaks ja teie Achilleuse kand algselt äh, öeldi, ongi just idapoliitika, et kuidas äh, te kavatsete äh, seda muuta? kui räägime Äh, sõjalistest strateegiatest, äh, siis äh, vähemalt itaalia keeles räägitakse, et valmistu alati halvimaks ja seda ma kavatsengi teha. ma kavatsen igapäevaselt tööd teha Ukraina võimudega, president Porošenkoga, selleks, et äh, tema ise teeks endapoolsed jõupingutused diplomaatias ning läbirääkimistes Ukraina presidendina eh, ka uue parlamendi puhul pärast seda, kui valimised mõne nädala pärast on toimunud, et see saab olema meie roll, muidugi me valmistume halvimaks, see on, see on ka üks võimalus ja me peame seda erinevatel tasanditel tegema, aga ma ei leia, et eh, me peame seda tegema ka sõjalisel tasandil, ka äh, NATO tippkohtumisel Walesis otsustati, et ei ole sõjalist viisi selle konflikti lahendamiseks. me peame alustama ukrainlaste kuulamisest, nendel on tegelikult siiski ju otsustusõigus enda riigi osas ja meie peame laskma neil seda otsustusõigust ka kasutada, et nad kriisist oma riigi välja tooksid. jah, me peame töötama, võib-olla on vajalik näiteks sanktsioonide suurendamine, kui ja kui asjad lähevad hullemaks, siis sanktsioone suurendada, kui asjad paranevad, siis sanktsioone, sanktsioonidest loobuda. kuid eelkõige peame me toetama Ukraina võime sellest raskest, peaaegu võimatust olukorrast välja tulemiseks, kuid kui me neid ei toeta, siis see pingeline poliitiline olukord äh, äh, arvatavasti läheb see olukord talvel veelgi raskemaks, näiteks energeetikavaldkonda silmas pidades. ja kui me neid ei toeta nendes oludes ja kui me ei ütle, et peab poliitilise lahenduse leidma, siis kes neid toetab? suur aitäh, Maria Gabriel, palun kõrge esindaja kandidaat äh, Araabia kevad äh, on äh, nüüd toonud väga, vägagi soovimatud tulemused ja me peaksime kindlasti kasutama erinevat lähenemist erinevatele riikidele meie Vahemere naabruses. me näeme et eh, pidevalt eh, on selles regioonis ebastabiilsust, kuid kas teil on ette näha teatud tegevuskava olukorra stabiliseerimiseks ja milliseid, milliste algatustega te tahate välja tulla ka eh, Vahemere Liidu raames Aafrika puhul islami radikaliseerumise küsimus on samuti väga terav, kuidas äh, äh, selle vastu äh, võidelda Aafrika kontinendil? Euh, aitäh, ja ma leian, et peame eelkõige toetama neid regiooni riike, keda on saatnud edu. Tuneesia, Maroko neid olen nimetanud ja me ei saa siin kasutada, me ei pea siin kasutama mitte ainult Vahemere Liitu, mis võib olla meile väga kasulikuks vahendiks, kuid peaksime kasutama ka teisi, ähm, teisi formaate. me näeme, et äh, näiteks Liibüa kriisi puhul on äh, kasutatud teistsugust äh, formaati ja pigem õnnestunult Araabia riigid, Aafrika riigid. me peame vaatama olukorda igas nendest riikidest erinevalt. Vahemere regioonis on need tegijad ühed ja samad, kuid ol-, kriisid on tegelikult erinevad ja ühte formaati ei ole võimalik kõigi puhul kasutada, kui läheneme juba Lähis-Idale, siis äh, seal on äh, teistsugused äh, probleemid ja teistsugused lahendused. kuid kui räägime Liibüast või Marokost või Tuneesiast, siis peaksime pigem vaatama lõunasse. ja Euroopa Liit peaks eelkõige mõistma, et me samuti oleme tegijad selles regioonis Euroopa Liit tervikuna, mitte ainult lõunapoolsed liikmesriigid. ja ma arvan, et kindlasti tuleb selle teema kohta veel küsimusi, nii et seetõttu ma praegu lõpetan uh,. Thank you, madam commissioner designate. aitäh, proua kõrge esindaja kandidaat uh, mul on kaks küsimust. praegu uh, eurooplased äh, kulutavad ainult kaheksateist äh, protsenti äh, äh, sõjalises valdkonnas võrreldes kolmekümne protsendiga kümme aastat tagasi. me näeme, et on tegemist hübriidsõdadega, nende nimetatud roheliste mehikestega ja teised innovatiivsed vahendid. kuidas te kavatsete ühtset julgeoleku kaitsepoliitikat toestada ja kuidas te Äh, kavatsed edasi edendada äh, idapartnerluse riike, et nad, äh, ühiskonnad muutuksid ähm, demokraatlikumaks ja kuidas vähendada Venemaa mõjusfääri nendes riikides? nüüd rääkides kaitse-eelarvest, see on pikk arutelu erinevates formaatides olnud arvatavasti kõikides liikmesriikides. ma leian, et me peame tööd tegema eriti just Euroopa Liidus äh, väljundi suunal, äh, mitte niivõrd äh, keskenduma sisendile või sellele rahale, see ei ole niivõrd meie kätes isegi, need otsused. ja seetõttu ma olen alati öelnud, et tähtis on teha kaitsealast koostööd, jagada ülesandeid sest äh, kui meil on võimalus äh, tõhusamalt äh, militaarvaras tegutseda, siis me peame oma võimekused ühendama. koostöö kaitseministritega ning kaitseagentuuriga, siis me peame seda ühtset vastutuse jagamise lähenemist edasi viima. nüüd aga kui äh, räägime Vene mõjust teatud idanaabritele, siis äh, siin on äh, väga suur väljakutse Euroopa Liidule ka kultuurilise identiteedi vallas. Venemaa tundub püüdvat näidata, et Euroopa suunaline valik on paha nendele rahvastele ja seetõttu äh, me peaksime toetama nende riikide üleminekut äh, kui meil õnnestub näidata, et Euroopa valimine on hea kodanikele, näiteks äh, Moldova, Gruusia, muidugi Ukraina puhul, kui meil õnnestub sellega midagi head kaasa tuua selle suunaga just kodanikele, tavakodanikele, siis äh, siis on meie ülesanne korda läinud. järgmisena saab sõna Lorenzo Cesa. proua Mogherini, ma tahaksin väljendada öö, oma rahulolu sellega, et teid Itaalia esindajana on valitud komisjoni asepresidendi kandidaadiks. ma olen täiesti kindel, võttes arvesse teie tööd, mis te olete teinud, mida ma hinda, hinnata kolleegina, parlamendis, et teie kindlasti ähm, panete mängu kõik oma pädevused äh, selleks, et äh, te jõuaks, et me jõuaksime Euroopa Liidus õigete lahendusteni aga mis puudutab nüüd Lähis-Idas asuvaid äh, religioosseid äh, vähemusi, siis viimastel aastatel on äh, sellealased rünnakud ähm, suurenenud maailmas ähm, väga suurel määral, nii Iraagis, Süürias kui ka mujal. kristlased on pidanud Ähm, põgenema oma kodudest, ähm, nende kirikud on suletud, nad ei saa kusagil väljendada oma äh, pärit, kristlikku päritolu. mida kavatsete teie kõrge esindajana ette võtta selle probleemi lahendamiseks? aitäh teie toe eest, selle sõbraliku kommentaari eest ja aitäh ka selle küsimuse eest. Teie kaudu tahaksin ma tänada ka Euroopa Parlamenti tehtud äh, töö eest kindlasti jätkub ka see töö edaspidi. kindlasti on tegemist väga olulise teemaga, sest see mm, on laiema teema all, nimelt inimõiguste teema all, kuidas on võimalik ühtset koostööd moodustada, samuti usuvabadus on üks olulisemaid teemasid ning kristlaste mm, olukord maailmas on üsna murettekitav, eriti teatud kohtades maailmades. tahaksin kinnitada, et äh, väga mitmel puhul on öeldud seda, et usuvabadus on universaalne vabadus, mis peab olema võimalik kõikide eh, puhul. see, mis Lähis-Idas toimub, eh, ei käi selle põhimõttega kokku ning eh, teatud Lähis-Ida riikides, Põhja-Aafrika riikides tuleb selle teemaga tegeleda. Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja tegeleb kindlasti antud teemaga, samuti ÜRO Äh, eriesindaja, tegemist on Jordaania kodanikuga, nagu te kindlasti teate, mis on äärmiselt kasulik äh, aspekt. Äh, tuleb teha koostööd omavahel selleks, et konkreetsete tulemusteni jõuda. kui mul veel aega on, siis ma räägin edasi. üks oluline punkt on tuua välja Iraagi peale mõeldes, aga ka teiste maailma riikide peale mõeldes, et humanitaarabi jõuaks äh, kõikide kogukondadeni. see on üks nendest punktidest, millega me saame koostööd teha vastava volinikukandidaadiga, selleks et äh, koordineerida äh, tööd. meil on vaja teatud koostöö üles ehitada eri liikmesriikide ametiasutustega ja meil on vaja ka luua abi jagamise konkreetne tegevuskava, aitäh. suur aitäh ja viimane küsimus eh, oli Rahvapartei esindajalt eh, härra Tšeisalt väga kenasti küsitud ja eh, nüüd annan sõna härra Panseerile, kas tema on sotsiaaldemokraadide parim küsimuse esitaja? aitäh, proua Mogherini proua Markini, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on kirja pandud see, et Euroopa Liidu keskmes on inimene ja niimoodi on tahetud esile tõsta tõeliseid väärtusi ning samuti eh, neid eh, konstitutsioonilisi õigusi, mis on kõigi meie eh, omad. see, mis toimub praegu Vahemere teisel poolel, ei käi kuidagi kokku sellega, mis põhiõiguste hartas kirjas on. härra Juncker rääkis sellest, et see peaks olema Euroopa Liidu üks põhitegevustest. struktureeritud lähenemine, te rääkisite sellest, aga ehk te saaksite näidata ka, milline on see tähtaeg, milles see sees äh, pannakse paika koostöös Euroopa Parlamendiga strateegiline äh, prioriteet ning eriti võttes arvesse Euroopa Liidu eriesindajat ning struktureeritud dialoogi kõikide volinike vahel, võttes arvesse antud teemad, on ähm, horisontaalsed. aitäh! ma tahaksin juba praegu tegeleda mõningate küsimustega kindlasti saan ma teiega neid asju ka sügavuti arutada hiljem ning samuti ka eriesindajaga. ennekõike leian ma, et eriesindaja roll on olnud nendel aastatel nii nagu mina seda näen, väga positiivne, nii et tema rolli tugevdamine on minu arvates väga hea. ma usun, et inimõiguste teema ei ole midagi sellist äh, lisateemat või see ei ole selline aksessuaar, vaid see on äh, meie poliitikate põhituumaks me peame väga sageli valima inimõiguste ja stabiilsuse vahel. aga mina arvan, et inimõigused tugevdamine on äh, demokraatia alus ja meil peab olema töödes täielik koordineerimine, mitte ainult äh, välispoliitikaga tegelevate mm, volinike äh, osas, aga samuti ka nende äh, puhul, kes tegelevad siseküsimustega. sest me peame vaatama, milline on inimõiguste olukord Euroopa Liidu piirides. me peame tagama seda, et meie poliitikad vastaksid mm, et see, mis me teeme siin Euroopa Liidus, peab äh, vastama sellele, mida me nõuame kolmandatelt osapooltelt. tahaksin rääkida veel inimõiguste puhul ühest aspektist. tegemist ei ole ainult institutsiona-, institutsionaalse küsimusega, me peame kodanikuühiskonnaga dialoogi astuma, kolmandate riikidega, vabaühendustega seal ja peame panema paika kategooriad, mis töötaksid väga keerukates olukordades. sissejuhatavas kõnes ma mainisin äh, ajakirjanduse, meediavabadust, sellega tuleb tegeleda, rääkisin naiste küsimusest, sest äh, tegemist on väga terava küsimusega maailmas, äh, aga ka Euroopa Liidus piiride sees on vaja luua liit, institutsiooniline ja kodanikuühiskonna vahel olev liit selleks, et töötada inimõiguste teemadega nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates äh, riikides. see on meie välispoliitika alustalaks. suur aitäh ja nüüd härra Pasku, palun. proua Mogherini Euroopa Liit on sageli kritiseeritud poliitilise tahte puudumise pärast, eriti kui me räägime julgeoleku ja kaitse küsimustest eh, osaliselt eh, on eh, see tingitud liikmesriikide poolsest erinevast ohutunnetusest ja tunnetuse puudumisest nende muredele, et kas teie arvates Euroopa julgeolekustrateegia äh, mis on üle vaadatud, äh, saab selle probleemi leevendamisse panustada? jah, ma loodan. ja see on väga lihtne küsimus, mis te esitasite. Äh, ja ma usun, ja ma tegelikult rääkisin sellest veidi ka eelnevalt, ma usun, et äh, me käituksime valesti, kui me usuksime, et need usu, need ohud, mida mõned liikmesriigid tunnetavad, ei mõjuta teisi liikmesriike. me oleme üks, me oleme ühine, üks terviklik kogukond ja kui keegi tunnetab mingit ohtu, siis see peab olema oht, mida tunnetatakse ka mujal. selline on minu arvamus. ja sellepärast ma ütlesin ka, et me peame rohkem tähelepanu pöörama samaaegselt nii idasuunale kui lõunasuunale ja me peame lõpetama selle paradoksaalse kuvandi, kas see või teine. me ei saa lubada valimist, sellepärast et meil on probleeme nii idasuunal kui lõunasuunal ja me peame asju tegema ühtselt ja seetõttu ma ütlesingi, et äh, ma püüan alustada nii-öelda äh, mm, kõige põhilisemast kui me julgeolekustrateegiat hakkame üle vaatama ja meie visiooni hakkame üle vaatama, siis me peame äh, tagama meie inimeste ja teiste maailma inimeste julgeoleku. sest Euroopa Liit peaks olema järjest suurem julgeoleku tagaja. ma arvan, et me saame jagada rohkemat, kui me räägime ohtude tunnetamisest, aitäh. kõrge esindaja kandidaat, järgnevatel kuudel olete teie itaallasena väga raske küsimuse ees, see puudutab äh, Indias äh, kinni peetavaid ähm, mereväelasi. see puudutab rahvusvahelisi suhteid, see küsimus, äh, samuti Mm, immuun, immuniteedi küsimusi, mida India praegu ähm, on välja toonud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on palju toimumas ja kuna me teame teie pädevust ja teame, millised võimed teil on, siis te kindlasti suudate olukorra lahendada millised ähm, mõjud on toimunul Euroopa Liidu India suhetele ja millised on laiemad mõjud ning millist rolli saab mängida Euroopa Liit? Äh, aitäh nagu ma juba ütlesin, siis mina otsustasin, et ma jään Itaalia välisministriks selle hetkeni, mil Ita-, Euroopa Parlamendis toimub äh, hääletamine ning ähm, ma olen iga päev välisminister, kui, nii palju, kui ma, kui ma veel olen välisminister, üritan ma endiselt äh, küsimust lahendada kui minul eh, antakse teine roll, kui Euroopa Parlament otsustab mind ametisse kinnitada, siis kindlasti ma tahan eh, toetada seda tööd, mis ma välisministrina olen juba teinud. Euroopa Liit on juba kõikidel tasanditel eh, antud küsimusega tegelenud, seda, sellega on tegelenud härra Barroso, Schulz, Catherine Ashton, Anke, samuti ka Elmar Brokk tegi seda paar kuud tagasi, kui ma ei eksi. tegemist on väga keeruka küsimusega, aga samuti peab ütlema, et see käib kindlasti kõrge esindaja pädevusse sellega tegeleda. Ehm, rahvusvaheline õigus ja sellest kinnipidamine peab olema India osapoole prioriteediks, sest see on nende endi huvides. me peame ju vaatama, milline on Euroopa Liidu roll, Itaalia roll ning samuti ka India roll maailmas, äh, võttes arvesse rahvusvahelist õigust. Teie ütlesite, et ähm, inimõigused äh, on üks väga oluline aspekt ma saan ähm, stimuleerida dialoogi, Itaalia on ju Euroopa Liidu osa ja siis see dialoog peaks toimuma Euro Euroopa Liidu ja India vahel härra Barroso, härra Schulz, Catherine Ashton on juba öelnud, et me peame jõudma positiivse lahenduseni ja kui me seda, selleni jõuame, siis tugevnevad ka Euroopa Liidu ja India partnerlussuhted. suur aitäh ja nüüd härra Assis, palun. suur aitäh oma sissejuhatavas sõnavõtus te rääkisite ka Euroopa Liidu ja Lõuna-Ameerika vahelistes suhetes, ma tahaksin esitada ühe küsimuse, milliseid poliitilisi algatusi tahate te võtta selleks, et tagada, et ähm, Euroopa Liidu ja Mercosuri vaheline assotsiatsioonilepe äh, oleks edukas, seda ei ole üheksakümnendatest aastatest äh, juhtunud ja öö, äh, siin on olulised nii kaubandusküsimused kui muud. Äh, omal ajal vabakaubandusleppele pöörati väga palju tähelepanu ja äh, nüüd pööratakse tähelepanu ka leppele USA-ga ja ähm, milline on teie seisukoht Mercosuriga seoses, milline on teie eesmärk selles valdkonnas, aitäh? suur aitäh, härra Pelder, ei, ei siiski, proua Magarini. E, jaa, Federica, palun. aitäh. ma vastan itaalia keeles just täpselt kuu, kaks kuud tagasi olin ma Santiago's Tšiilis ja sain kokku seal SELAC-i ähm, äh, peasekretäriga ja arutasin antud küsimust. ja antud puhul ma ütlesin, ja väljendasin oma arvamust eh, ning ilmselt oli tegemist eh, rekorddialoogiga, et eh, Ladina-Ameerika, Kariibi <clears throat> mereriikide ning Euroopa Liidu dialoog saab muutuda palju laiapõhjalisemaks. meil on ühtne baas, meil on ka kultuurilised, ajaloolised ehm, kokkupuutepunktid, meil on samuti poliitiliselt väga palju sarnast ehm, isegi kui Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel on väga palju erinevat, aga me mõistame üksteist päris kergesti. millest jääb puudu? me ei investeeri piisavalt poliitikasse, väga sageli meie omalt poolt ei tee seda, aga vahest ka nemad omalt poolt. selline partnerlus jääb niimoodi lõpuni välja arendamata see kehtib Mercosuri kui ka teiste piirkondlike eh, ühingute puhul, organisatsioonide puhul eh, väga, nendel kõikidel organisatsioonidel on erinevad eh, nüansid ja poliitilised taustad, see on ju ilmselge. aga me peame palju tugevamini töötama selles suunas mitte ainult Ladina-Ameerika riikide, vaid ka Kariibi mereriikidega. Euroopa Liidu CELAC-i tippkohtumine juunis võiks olla midagi erinevat, et toimuvad uued äh, algatused, me paneme paika või käivitame uued meetmed selleks, et äh, tõhustatult koostööd teha, mitte ainult oma strateegiliste partneritega, aga kogu kontinendiga, aitäh! Äh, härra Pelder, palun! suur aitäh! ma kõnelen hollandi keeles äh, proua Mogherini, kõrge esindaja kandidaat. meile lähedal olevate piirkondade destabiliseerimine, mille on põhjustanud äh, Hamas ja teised organisatsioonid, on näidanud meile seda, äh, kui meil ongi olnud vaja seda näidata, et on suur vajadus suurema turvalisuse järele ja Euroopa Liit peab panustama selle saavutamisse, kas te olete minuga nõus? kui te minuga nõus olete, siis äh, kuidas te arvate, me võiksime ja saaksime selle kaasata ühtsesse julgeoleku ja välispoliitikasse? jah, ma olen nõus sellega, et äh, tõesti meid ümbritseb suur oht Äh, kuid äh, see on oht esmajoones just äh, nendele inimestele, kes seal piirkonnas elavad, ma ei tea, kas te seda seisukohta minuga jagate. esimesed ISISe ohvrid on just moslemid, ka kristlased ja teised kogukonnad loomulikult, aga esimesed ohvrid on moslemid ja see on see visioon, mille me peame edastama, see kultuuriline sõnum, mille me täna välja saadame, on osa strateegiast selle hooga toimetulemisel, sest see, eh, mida ISIS kasutab, on see, et ta kuulutab välja oma riigi äh, samal ajal häve, hävitades riigi kontseptsiooni, riigivõimu, riigi piire ja teisest küljest äh, nad ütlevad, et me kasutame äh, usku teiste ja teiste uskude vastu ja see ei tulene ei äh, islamist ega ka muudest religioonidest ja ma arvan, et Euroopa Liidul on väga head vahendid selle ohu vastu seismisel. meil on ka sõjalised vahendid, liikmesriigid saavad äh, seda kasutada, mõned on otsustanud seda teha, mõned mitte, mõned tegutsevad äh, muus vormis. minu arvates on oluline ja mida ma tulevikus ka uuesti teeksin, see, et äh, meil on Euroopa Liidus ühine raamistik, mis võimaldab Euroopa Liidul tegutseda ühel suunal on teatud pädevusi, mis on liikmesriikide kätes, aga kui need pädevused on raamistikus, kus on ära toodud strateegia ja suund eh, ja kus tulevad kokku erinevad mm, tegevused, siis me suudame rohkemat saavutada ja see hoiab ära erinevatel häältel kõnelemise. ja siis meil on loomulikult ka humanitaaraspektid. Eh, humanitaaraspekt on väga oluline. Eh, vabandust, ma olen oma kõne juba ületanud Äh, proua Tšennok, äh, mina kõnelen oma ECR-i kolleegi Jeffrey Van Ordeni nimel, kes täna kahjuks siin olla ei saa ja ta on palunud, et ma esitaksin teile konkreetsed küsimused äh, tema nimel. Äh, milliseid äh, sõjalisi tegevusi äh, teie arvates peab Euroopa Liit tegema, sest neid ei saa läbi viia ei NATO ega ähm, seda soovivate riikide liit ja teiseks, kas teie arvates on ÜVJP peamiseks eesmärgiks Euroopa integratsiooni suurendada ja aidata Euroopa Liidul muutuda üleilmseks poliitiliseks tegutsejaks? ma arvan, et need missioonid või operatsioonid, mis meil on, eh, ei ole seal sellepärast, et eh, keegi teine seda teha ei saa, vaid eh, need on seal sellepärast, et meie peame seda tegema, ma ei tea, kas see vastab teie küsimusele. teisest küljest meil on missioonioperatsioone, mis toimuvad väga tihedas koostöös NATO operatsioonidega ja liikmesriikide operatsioonidega ja ma arvan, et mõistlik ja kasulik on poliitiliselt just integreeritud lähenemine valida, milline on teine, milline oli teine küsimus, jaa, poliitiline aspekt ja,. jaa-jaa, jaa, tõesti, nii see on, aga taaskord äh, ma ei äh, seaks küsimuse alla seda, miks, äh, vaid keskenduks just õige asja tegemisele ja tegemisele seda kõige, kõige korrektselt. ja peamiseks põhjuseks ei ole see, et meil on vaja midagi, mis meid koos hoiaks, esmatähtis on ära teha midagi olulist meie ja teiste inimese turvalisuse tagamiseks, aitäh kolleeg Temesmaager, palun. suur aitäh. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, volinikukandidaat, see ambitsioon, mis puudutab äh, inimeste asetamist meie välispoliitika keskmesse, siis sellega seoses on kolm probleemi. ÜRO konventsiooni, konventsioon piinamise vastu on meil olemas, see allkirjastati kolmkümmend aastat tagasi, aga me oleme näinud, et olukord on üle maailma halvemaks muutunud ja Euroopa Liidus ei ole olnud piisavalt äh, pühendumust tegeleda piinamise küsimusega ja muude sarnaste küsimustega. kas teie kõrge esindajana pidevalt rõhutate, et see küsimus peab olema meie päevakorras kõrgel kohal? teiseks, Euroopa Liit on võtnud vastu resolutsiooni organikauplemise ka seoses Hiinaga ja mina tahaksin teada, mida te teete selleks, et koostöös hiinlastega sellised tavad lõpeks ja et oleks tagatud läbipaistvad juurdlused selleks, ja, ja lisaks, mida te teete selleks, et kõik süümevangid, eriti just need, kes on Hongkongis vangis, vabastatakse, aitäh ja palun, teil on sõna, proua Magarini. ja suur aitäh ma vägagi olen valmis piinamise küsimust, nagu ka ma mainisin äh,, panema need küsimused siis äh, meie äh, töö keskmesse, lisaks kõigile muudele inimõiguste alastele küsimustele ja mm, ma tahan teha tööd mitte ainult äh, siseselt selle küsimusega, vaid teha koostööd ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja see on väga oluline, me peame andma inimõiguste aktivistidele ja kodanikele kodanikuühiskonnadele eh, võimaluse tegutseda nendes riikides, kus on suuri väljakutseid ja ma arvan, et see on osa minu ülesannetest eh, tõstatada see küsimus eh, kus iganes võimalik aga sellest ei piisa, esmajalt on vaja olukorda muuta ja see on eriti just seotud Hiinaga ja ma arvan, et see on kindlasti osa mm, teemadest, millega me räägime Hiina ametivõimudega ma püüan äh, kaasata erinevad riigid äh, ja ma ei taha neile riigidele öelda ainult, mida nad peaksid muutma, ma tahaksin äh, teha koostööd nendega selleks, et oleks võimalik muuta teatud poliitikaid ja praktikaid. ma arvan, et see on kõige tõhusam viis, kuidas inimõiguste küsimustega tegeleda. Te mainisite Hongkongi äh, Eh, oma küsimuse viimases osas, eh, kui ma nüüd eh, õigesti kuulsin, kuid kahjuks ma ei saanud täielikku tõlget. tõlgid on suurepärased, teevad head tööd, aga siiski ma tahaksin kahekümne sekundiga, mis mul jäänud on, Hongkongi küsimust mainida ma olen rahul asjaoluga, et täna me saame sealt pigem häid uudiseid kui halbu ja äh, Äh, see, äh, ma leian, äh, on nii Hongkongi kui ka Hiina ametivõimude ülesanne lahendada see olukord enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta valimisi ja esmajoones just dialoogi abil. suur aitäh ja proua Šake, palun suur aitäh, härra esimees, proua kõrgesindaja kandidaat, te ütlesite, et eh, mõõdet tuleb suurelt ja ma loodan, et te käitute samas ehm, efektiivselt ja otsustavalt. Ehm, mina tahaksin teada, milline on eh, teie roll EB viis pluss eh, viis läbirääkimistel kõrge esindajana ja mina tahaksin teada, kuidas te tagate Iraanis inimõiguste küsimustega tegelemise ja tagate selle, et kogu äh, võhm ei läheks tuumaläbirääkimistele. Äh, see kõik võib kesta väga pikka aega, kui kõikehõlmava kokkuleppeni ei jõuta. suur aitäh küsimuse eest. ma ütlesin ja ma usun endiselt, et Iraan Äh, saab mängida konstruktiivset rolli ja samas ta võib mängida ka destruktiivset rolli seal piirkonnas äh, äh, kui me võtame arvesse neid konflikte, mis seal piirkonnas on, ma arvan, et Iraani kaasamine on hea mõte. me peame vaatama, kas ta suudab olla lahenduseks, osaks lahendusest vastupidise asemel ja me peame seda püüdma teha, nagu me seda tegime Iraagi puhul. me peame püüdma kõneleda nende inimestega, kes suudavad mõju avaldada, mis puudutab viis pluss üks läbirääkimisi, siis te teate, et läbirääkimised kestavad kahekümne neljanda novembrini ja eelmistes läbirääkimiste voorus võeti vastu otsuseid, eh, mille kohaselt eh, otsustati, et eh, Cathy Ashton jätkab kahekümne neljanda novembrini oma rolli, see on igati mõistlik, sellepärast et väga keeruliste läbirääkimiste lõppfaasis ei ole mõistlik läbirääkijat muuta. ma olen kõnelenud mitte ainult Cathy'ga või teiste ministritega, kes on kaasatud, vaid ka Iraani välisministriga New Yorgi Äh, ÜRO äh, Peaassambleel, mis toimus mõned nädalad tagasi ja ma usun, et äh, kas me et, et kui me suudame kokkuleppele jõuda, siis me suudame seda enne kahekümne neljandat novembrit, peale seda on kokkuleppe saavutamine väga keeruline Äh, aga sellel ei ole midagi pistmist inimõigustega, ma leian, et need kaks valdkonda peavad olema täiesti eraldiseisvad, inimõigused on liiga oluline teema selleks, et muude läbirääkimiste osaks olla, nagu äh, öeldud, siis äh, nemad arutavad tuumaküsimusi Eh, seda sõltumata Iraani regionaalsest rollist ja sama peaks eh, kehtima ka inimõiguste küsimuses. me jätkame alati inimõiguste küsimuse tõstatamist Iraani ametivõimudega. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Maura Parandrian. aitäh, kõrge esindaja kandidaat. tahtsin küsida kahepoolse lepingu kohta, mis on eh, sõlmimisel Euroopa Liidu ning Kuuba vahel, mis äh, loodetavasti äh, avab kaubandusteed ning suurendab ka vabadust Kuuba saarel. kuid äh, kahetsusväärselt ei ole läbirääkimistes hõlmatud kuubalaste õigused, kas te leiate, et Castro režiimi majandusreformid on vaid pinnapealsed või soovite ja kas te soovite konstruktiivset ähm, dialoogi pidada inimõiguste teemal Kuuba võimudega? kui te seda soovite, siis kuidas te saate kontrollida nende klauslite ellurakendamist ja millist rolli võib parlament äh, selle, selles kontrollis mängida? ja lõpetuseks, kui teid äh, ametisse kinnitakse äh, kas te võiksite tagada selle, et põhiõiguste harta õigused oleksid ülimuslikud majandusõiguste üle? Äh, jah, aitäh, kui te lubate või kui te võimaldate mul tulla tagasi selle küsimuse juurde, kui te kinnitate mind ametisse, siis ma tulen paari kuu pärast selle teema juurde tagasi vaatame, millised need järgnevad sammud on, mis tuleb ette võtta. aga kohe saan teile öelda järgnevat, et ühelt poolt olen ma veendunud, et on vaja toetada sellist väikest majandusreformide avanemist ametivõimude poolt rohkem on muidugi võimalik, aga eriti just majanduslikult, aga ka poliitiliselt on vaja reforme ja meie peame toetama neid selleks, et need reformid täielikult läbi läheksid, et need oleksid äh, kindlasti sihile jõudnud ma olen kindlasti valmis konstruktiivse dialoogi avamiseks inimõiguste teemal Kuuba ametivõimudega ja ma loodan, et ma saan seda väga hästi teha meie inimõiguste eriesindajaga koos ja kindlasti on mul hea teha teiega koos seda tööd, Euroopa Parlamendiga, ja et äh, seda moel, mis toimub meile mõlemale, kummalegi poolele sobilik. Paavo Väärane, palun. Madame Mogherini. proua Mogherini, ma tervitan äh, seda rõhuasetust, äh, mille te seadsite sise- ning välispoliitika vahelisele sidususele ja ka seda, kuidas te erinevaid äh, suundasid ning mõõtmeid olete äh, arvestanud meie välispoliitikas. ma olen üks põhjapoolse liikmesriigi esindaja siin parlamendis ja kindlasti äh, peaks ka see põhjadimensioon suuremat tähelepanu saama ning Põhja-Jäämere piirkond. kaubandus arenguteemad ning keskkond, need teemad peaksid Euroopa Liidu jaoks olema olulised ka välistegevuses. kas te leiate, et teil õnnestub seda ka ellu viia koos teiste volinikega, kes vastutavad välispoliitika üle ja kuidas te seda kavatsete teha uh,? I will try, I will try and do all my best and put ma teen kõik selleks, et seada kõrgeid eesmärke. me oleme arvatavasti kõige usaldusväärsem ja kõige võimsam, võimsam tegutseja välispoliitikas, kui me räägime keskkonnapoliitikast, kaubanduspoliitikast ja arenguabist võib-olla tõepoolest Põhja-Jäämere on minu jaoks tähtis, kuid praegu võib-olla räägiksin pigem lõunapoolse liikmesriigi esindajana, et koordineerimine igas valdkonnas jätkub sel-, saab alguse sellest, et me jagame eesmärke, jagame ideid ja need igakuised kohtumised volinikega Äh, see ei pruugigi olla alati just välisasjadest vastutavate volinikega, vaid kõikidega siseasjade volinikega kohtudes, äh, näiteks ka kaubanduse ning arenguabi voliniku kohtumine, niipea kui me oleme paika pannud äh, visiooni ja instrumendid, vahendid selle saavutamiseks, me saame vaadata, kuidas see masinavärk ühiselt tööle panna et oleks ka poliitiline sisend erinevatele struktuuridele Need struktuurid on äh, suured, seal on palju talenti, palju erinevaid inimesi tegutsemas, keda on võimalik kõiki ühiste eesmärkide nimel äh, rakendada. kui me vaatame seda, mida me teeme Haitis äh, või Aafrika sarvepiirkonnas, siis on astutud samm-sammult, liigutud ja kui meil on võimalik koos tegutseda ja seda poliitiliselt kujundada, siis muutub see ka olulisemaks ja nähtavamaks ja poliitiline nähtavus on ka osa poliitikast, sest äh, see, mis muutub nähtavamaks, see muutub ka atraktiivsemaks ja võimsamaks teiste silmis. Äh, Liima detsembrikuus ja Pariisis järgmisel aastal kliimavaldkonnas äh, on meie jaoks tähtis, et seda saadakse edu, sest kui meil see ei õnnestu, siis on raske ette kujutada edu ka tulevikus. Ivo Vaigel aitäh, Ivo Vaigel, palun. ministrica, tisti dan, kus te viibili na proua Mogherini, kui teie olite Lampeduusas, siis mina olen Addis, olin Addis Abebas ja nägin seal suurt hulga pagulasi ning tõdesin, et need pagulaste hulgad saavad olema veel suuremad, kui meil ei õnnestu äh, struktuurset poliitikat välja töötada Aafrika suunal. tahaksin teid tänada selle, sellise poliitika koostamise eest, et olete lubanud sellise poliitika koostada. kui Euroopa Liit tahab tõepoolest seadust enda eesmärkide saavutamiseks kasutada, siis kindlasti ka no, no, Mägi-Karabahhi piirkonnas, Lähis-Idas ning Lääne-Saharas on meil võimalik paremaid tulemusi äh, saavutada. kas meil on võimalik seda, neid edusamme saavutada, kui keegi rikub rahvusvahelist õigust uh,? It's very symbolic that you were in the äh, see on sümboolse tähtsusega, et mina olin Lampeduusas ja teie olite Addis Abebas, sest äh, Addis, Addis Abebast just kõige alguse sai. ma kohtusin äh, ohvrite perekondadega ja ka ellujäänutega. ja see äh, võib-olla kõige vapustavam ei olnudki äh, nende hukkunute lugu, vaid ka nende lugu, kes ellu jäid see lugu, mis eelnes Lampeduusale, sellega peame me äh, tööd tegema, piinamised, inimõiguste rikkumised naiste, laste seas, meeste seas, mis äh, enamikel juhtudel äh, on nelja, seitsmekümne protsendi puhul kõik, kes liiguvad Lampeduusa kaudu Euroopa Liitu, on tegemist just inimõiguste eest, inimõiguste rikkumiste eest põgenejatega, mitte majanduspõgenikega. nii et see on midagi, mida me peame tegema me enda huvides. jah, muidugi me kasutame õiguslikke vahendeid ja seaduse jõudu, kuid meil on kõigepealt vaja luua tingimused selleks, et viidata rahvusvahelise õiguse vahenditele, meil on eelkõige vaja ennetavat poliitikat, kui me vaatame enda ümber, siis kõik kriisid meie ümber, mõned neist, mida mainisite, Palestiina-Iisraeli konflikt on seal olnud juba pikka aega, mina ise olen äh, selle konflikti taustal üles kasvanud, teiste puhul me nägime neid äh, tulemas, kuid me ei äh, tegutsenud õigeaegselt selleks, et neid vältida me peame mõtlema, mida me saaksime teha Euroopa Liiduna, mitte kuidas me sanktsioone välja töötame. me peame vältima kriiside tekkimist. suur aitäh, härra Kuuseperma, järgmiseks palun. Vini, la situación de Irak y Siria es consecuencia de las políticas occidentales de los proua Mogherini, olukord äh, Süürias äh, tegelikult on tagajärjeks äh, äh lääne äh, äh, tegutsemisele viimastel aastakümnetel. Bertolucci, kui ta äh, tuhande üheksasada aasta filmi plaanis, siis nägi ta väga selgelt ette seda, kuidas lääneriigid on näiteks nafta äh, kasutamisel saanud nii rikkaks, nad ei tea enam, mida nende vahenditega teha. ja see niinimetatud äh, islamiriik äh, on tegelikult äh, Iraagi vallutamise tagajärg. kas me peame tõepoolest jätkama selleks, et sektantidel oleks enam relvi? ja ma leian, et nii Iraagi kui Süüria territoriaalne puutumatus on ülioluline teema, aga samas ja ka selles küsis-, küsimuses oleme kindlasti ühel meelel, et on äh, täiesti kindel, et on vaja aidata ka läbi näiteks relvade ähm, tarnimise, aga see ei puutu siin äh, praegu Euroopa Liidu pädevusse. selleks, et aidata neid inimesi, kes ähm, peavad võitlema kuritegevusega, mis äh, kodanikke väga lähedalt ähm, ähm, hävitab. mingit sõjaväelist vastust ei ole ja siinkohal olen ma ähm, kindel ja väljendan ennast kindlalt, kui meil ei ole poliitilist äh, lahendust välja pakkuda, kuidas on võimalik poliitilisel moel suurendada äh, olukorra rahumeelsust. on olemas äh, väga ebastabiilne olukord sotsiaalselt, äh, on väga palju probleeme, inimlik mõõde on katastroofiline ja kõik see paneb paika siis see, see võimaldab terroristide värbamise lihtsamaks muuta ning ma leian, et Euroopa Liidu ja meie kõigi ülesandeks üksikisikuna on äh, selliste tendentside ümberpööramine sest on vaja pakkuda paremaid elutingimusi demokraatlikult, majanduslikult, sotsiaalselt ja nii edasi kõikides riikides, mis on meie naabrid ja see kindlasti võtaks vahendid käest terroristlikelt organisatsioonidelt. aitäh. Eh, Iglesias härra Iglesias, palun. Señor presidente, buenas tardes, señora Morgherini aitäh, härra esimees. tere õhtust ka kõrge esindaja kandidaadile. ma olen tavaliselt äh, väga terava keelega ja kriitiline, kuid täna teen erandi. teen selle erandi, sest kõigil on äh, siiski vaja äh, šanssi õnnestumiseks ja kogu see kriitika, mis teie vastu on siiani suunatud, äh, tegelikult näitab teid pigem äh, positiivses valguses äh, minu silmis. Teid on liialt venemeelseks peetud, teid on, teid ei ole, teid on süüdistatud selles, et teil ei ole piisavalt kogemusi, kuid mina leian, et te olete väga hästi ette valmistatud selleks rolliks ja et teil on praktiline mõtlemine ja see on teil, see on ka midagi, mida meil on vaja, te ütlesite, et te hakkate siin käima eh, hea meelega, võib-olla see on eh, selline eh, imelik ettekujutus hea meelest on inimesi, kes on kuulanud nii palju Wagnerit, et nad soovivad Poolat hakata vallutama, nii et neid süüdistusi võib igasuguseid esitada see Euroopa suhtumine, mis on olnud niivõrd äh, oskamatu Vene suunal, kas see mitte ei põrku kokku äh, USA heatahtlikkusega äh, Iisraeli suunal, mis on vastuolus rahvusvaheliste normidega? ma ei hakka nüüd siin igasugustest muusikaeelistustest rääkima, aga ma olen nõus, et ähm, selline poliitiline eelistus, mis näiteks on valdavaks ka siin äh, Euroopa Parlamendis, on äh, väga heaks lähtekohaks millega edasi minna. aga ma leian, et see on ka intellektuaalselt väga väärtuslik, ma tunnistan, et minu jaoks on see eksam, äh, mis siin praegu äh, toimub, on äärmiselt huvitav, eriti just neid küsimusi silmas pidades, mis siin kõlavad, sest iga küsimuse taga on väga palju erinevaid äh, mõtteid, ideid. ma olen natukene küll ajast maha jäänud, äh, kuid mul on väga hea meel, et äh, see mõtetevahetus siin toimub. mis puudutab rahvusvaheliste õiguses, rahvusvahelisest õigusest kinnipidamise, siis mõistagi peab see käima kõigi kohta mind äh, natuke hämmastab, et ähm, see on nüüd esimene küsimus, mis tegeleb konkreetsemalt spetsiifiliste lä-, Lähis-Ida puudutavate küsimustega. ma oleksin oodanud natuke rohkem äh, suunatust äh, sinnapoole küsimustes. Vahemere ja Lähis-Ida puhul peab ütlema, et see on üks meie prioriteete ja mitte ainult Iisraelit ja Palestiinat äh, silmas pidades, siin on vähemalt kaks konflikti peidus, äh, mida tuleb lahendada. ja seetõttu ma leian, et piirkondlik lähenemine on parim lähenemine, me peame tagama seda, et äh, see relvarahu, mis sõlmiti Kairos, paneb käima uue poliitilise eh, suuna, selle kuul on toi-, kuu lõpus on toimumas Kairos eh, uus eh, kohtumine ja loodetavasti on selle abil võimalik üles ehitada Gaza nii poliitiliselt kui ka füüsiliselt, aga on vajalik lahendada ka Araabia ja Iisraeli konflikt. nii et kahe tuhande teise aasta rahu on äärmiselt oluline, meil on vaja piirkondlikku rahu. Dank suur aitäh. kuulamiste puhul on väga tore, et äh, mõnikord on äh, kandidaatide prioriteedid ka üllatavad ja nüüd läheme järgmise küsimuse juurde, mille esitab härra Melenchon. Melenchon. Merci, monsieur le president. härra Melenchon. jah, tõepoolest, võite ka nii hääldada, kui soovite tahaksin äh, peatuda nendel sündmustel, mis on maailmakorda ägedalt äh, muutnud. kui me räägime näiteks äh, kliimast ja riikidevahelistest suhetest, rändevoogudest, milline saab olema teie roll Pariisis kliima tippkohtumisel? teiseks vägagi äh, ebastabiilne olukord dollari kursiga, mis on ohuks kogu rahvusvahelisele korrale. Äh, Brasiilia, India, Venemaa, äh, Lõuna-Aafrika Vabariik otsustasid moodustada ise midagi rahvusvahelise valuutafondi taolist ja see toob päevakorda dollari nõrgenemise ning äh, ka Ameerika Ühendriikide positsiooni nõrgenemise. härra Mélenchon. ma tõepoolest äh, mainisin kliimamuutusi. see oli esimene rahvusvaheline väljakutse, mida ma tegelikult oma avakõnes mainusin, mainisin, mainisin võib-olla see ei tulnud äh, tõlkes läbi. Äh, ma tõepoolest mõned nädalad tagasi olin ÜRO Peaassambleel ühel sündmusel, äh, kus komisjon oli esindatud praeguse volinikuga ja oli ka mitmeid liikmesriikide välisministreid seal. see formaat Äh, selles osas, mis puudutab just minu tulevust, tulevast tööd, äh, kui te mind ametisse kinnitate, siis ma olen ka asepresident komisjonis, siis vastavate volinikega, äh, keskkonnaministritega ning MTÜ-de võrgustikuga, kodanikuühenduste võrgustikuga, mis on mitte ainult infoallikaks, vaid ka tegutsemise foorumiks Äh, siis see kõik saab Euroop-, äh, ÜRO kontekstis olema väga oluline. ma arvan, et me peaksime ettevalmistusi alustama Pariisi tippkohtumiseks kõi-, võimalikult vara, teha kõi-, eeltöö ära juba detsembris Liimas, kui äh, meil on võimalik osa tööst Liimas juba ära teha, eh, siis eh, saab ka Pariis olema edukam, Pariisi tippkohtumine, kuid me ei tohi endale lubada siin läbikukkumist. ja see on ka julgeoleku, rahvusvahelise julgeoleku küsimus, mitte ainult eh, keskkonna küsimus. suur aitäh, härra Metšeris! Uh, aitäh, härra esimees, proua kõrge esindaja kandidaat. mul oli hea meel kuulda, et äh, te äh, olete äh, mitmepalgelise naabruspoliitika pooldaja. minu arust ei ole see poliitika siiani olnud isegi pooleldi edukas ja võib-olla seegi on hästi öeldud äh, teised volinikukandidaadid on öelnud, et äh, strateegiline mõtlemine on justkui teie valdkond ja te, nemad on valmis teile järgnema. kes siis peaks seda strateegilist äh, mõtlemist arendama, keda me peaksime kuue kuu pärast äh, siin komisjonis selle, selles, sellel teemal küsitlema? ja on üks isik kuulutatud persoon on organdaks Venemaal ähm,, mida te kavatsete, milliseid samme te kavatsete ist-, astuda? Uh, aitäh nende kahe küsimuse eest ähm,. strateegilise mõtlemise, strateegilise suuna osas muidugi peate pöörduma minu poole, see ei tähenda seda, et ma seda üksi kontoris kõike ära teen. positiivseks märgiks on see, et me kõik tahame teha meeskonnatööd. see saab olema üks äh, märksõnaks, äh, kuid vastutuse võtame enda peale, kui te olete sellega nõus, siis mina olen valmis seda tegema. nüüd, nüüd mis puudutab äh, Rebekat, siis seda isikut, kes persona non grata'ks kuulutati ma praegu ei saa oma positsioonist sellele adekvaatset vastust anda, kuid äh, ma jagan president Schulzi arvamust, see on täiesti vastuvõetamatu. mitte ainult see, et on selline nimekiri üldse olemas soovimata isikutest, vaid äh, ka see, et seda ei ole tehtud äh, avalikuks ja seda ei ole ka põhjendatud. nii et kui mina nüüd mind kinnitatakse sellele ametikohale, siis ma tahaksin kõik teha selleks eh, kontaktides Vene võimudega, et eh, seda ei juhtuks. et meil ei oleks sellist eh, vastandust. ja tahaksin mainida ka seda, et parlamentaarne diplomaatia on siin võtmetähtsusega. kõikjal, kus ma saan vahendada või lihtsustada parlamendiliikmete tööd, parlamendiliikmete, riikide parlamentide liikmete külastusi. ja ma sooviksin, et ka teie koordineeriksite oma tegevusi, mõistaksite, keda on mõttekas külastada see ei tähenda sekkumist, vaid see, et kõik teaksid kõike, et tegevused oleksid koordineeritud, et meil oleks ka tagasiside, et parlamentaarse diplomaatia, parlamentaarne diplomaatia ka vilja kannaks. et meil oleks selline tegutsemisviis, mis oleks struktureeritud. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Ulrike Lunatšek. Äh, aitäh, härra esimees, proua Mogherini, oma kirjalikes vastustes ütlesite, et tahate Eh, inimõigusi eh, esikohale seada, te rääkisite siin meediavabadust, eh, usuvabadust, naiste õigusi, kuidas te kavatsete ka etniliste vähemuste ja seksuaalvähemuste õigusi kaitsta oma töös? teiseks, idanaabruses on Aserbaidžaan selline riik, kus kodanikuühiskond ja meedia diskrimineerimine on viimastel kuudel suurenenud, kuidas te tahate sellele vastu vastata, kuidas põhiõigusi kaitsta. ja viimane küsimus äh, puudutab äh, teie äh, ametit kui Itaalia välisministrina. Te kindlasti teate, et Euroopa Parlament on South East South Stream, vabandust, kuidas teie sellesse suhtesse, kas äh, Te peaksite mõtlema sellele, et tulevikus teid peetakse silmas ikkagi kui välise julgeoleku kõrge esindajana, mitte ka South Streami äh, esindajana. aitäh. ehk oleks meil võimalik äh, leida lahendus, meil on paar nädalat aega selle kallal töötada, kui te soovite, milline on siis see äh, voliniku seisukoht antud küsimuses. aga minu jaoks on see väga oluline küsimus, mida selgitada ma leian, et äh, poliitilised äh, tingimused South Streami jaoks äh, ei ole praegu veel olemas. nii et see on seotud olukorraga Ukrainas ja meie suhetega Venemaaga. kõik need infrastruktuuriprojektid peavad saama väga tugeva õigusliku aluse. nii et kui poliitilised tingimused lähevad tagasi normaalseks, kui see, seda nii toimub, siis ma leian, et need tehnilised arutelud äh, võivad uuesti käivituda ja siis vaatame, kas me saame lõpuks äh, jõuda täielikult sellise õigusliku aluseni, mida on vaja. loodetavasti see vastab küsimusele. kui mm, ma viimati siin olin, siis mõned isikud said minust valesti aru, need olid vist ajakirjanikud, mitte parlamendiliikmed. ma ütlesin, et lõunakoridor peaks olema meie prioriteediks ning mitmed eh, eh, seostasid seda South Streamiga, mitte lõunakoridoriga, te kindlasti teate, tegemist on kahe eri eh, teemaga, sest teine teema on seotud Aserbaidžaaniga, nii et väga keerulised teemad tõepoolest kuna me investeerime väga palju äh, Aserbaidžaanis energiasse ja nad teavad väga hästi, et äh, see on võtmeküsimuseks äh, meie energiamarsruutide ja energiasegude mitmekesistamiseks, siis tõstutuvad esikohale samuti ka poliitiliste aktivistide küsimused. mis puudutavad nüüd etnilisi vähemusi ja sek-, seksuaalvähemusi, siis mina annan endast parima kõikjal selleks, et äh, neid õigusi edendada, see on üks äh, minu äh, põhialustest ma usun nendesse väärtustesse, see ei ole mingi kohustus, vaid ma tõesti usun nendesse. ja eriti just seksuaalvähemuste ja seksuaalse suunitluse küsimused, ka Euroopas on mitmes liikmesriigis vaja nende küsimustega tõsiselt tegeleda suur aitäh ja nüüd härra Püdikohver, palun. aitäh, härra esimees. proua Mogherini, asepresidendina olete kindlasti vastut-, vastutab stabiilsus ja rahu instrumendi eest. see instrument Eh, sellest on puudu seitsekümmend miljonit eh, sel aastal ning eh, pea sama palju järgmisel aastal. rahu ülesehitamise pingutused peavad edasi lükkuma seetõttu, et meil ei ole piisavalt rahastusvahendu, vahendeid. kuidas te tagate seda, et Äh, rahastust ikkagi saaks stabiilsusvahendi jaoks ning samuti Euroopa Liidu suhted ASEAN-i äh, riikidega, milliseks need kujunevad tulevikus? Äh, puudutab eelarvet kui minust saab kõrge esindaja, siis ma hakkan Kristalina Tšurgõrjevaga väga lähedalt koos töötama ja me oleme mitteametlikult juba alustanud arutelusid äh, selle üle, kuidas neid probleeme lahendada ning teades tema tausta ja tema pühendumust antud teemasse, võin kindlasti ütelda, et me hakkame üksteist hästi mõistma ja, ja siis saame oluliste probleemidega kohe äh, tegelema hakata üldisemalt on meil eelarvega probleeme, nagu te minust palju paremini teate. see ei puuduta ainult konkreetset äh, rahastamisvahendit, vaid ka teisi kulukohustusi. ja tahaksin eriti just äh, rõhutada, et kulukohustused, mis meil selle instrumendi puhul on ja kõikide teiste välistegevuse instrumentide osas on väga olulised meie usaldusväärsust silmas pidades ning äh, komisjon on sellest teadlik me loodame teie tööle selleks, et meil oleks ole võimalik selle aasta jaoks mõistlik lahendus välja töötada, töötada. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ehk on võimalik äh, üle vaadata eelarve tervikuna ja siis tuleb veel ka teise poole eelarve aruteluga tegeleda, struktuuride osas viis protsenti, kärpeid ja nii edasi, aga sellega kindlasti me tegeleme mingil teisel puhul. mis puudutab ASEAN-i riikidega suhteid, siis nagu te teate, delegatsiooni juht pandi paika vist paar nädalat tagasi ja minu arvates on siin toimunud väga palju positiivseid arenguid, ma leian, et sellest saab üks strateegilisi töid, mida, millega tuleb tegeleda järgnevatel aastatel, äh, Aasia regionaliseerimine, samuti nii nagu Ladina-Ameerikas, on ülioluline küsimus ning äh, piirkondliku tõhususe puudus või siis see, et ta ei vasta konkreetsetele vajadustele, on olnud probleemiks äh, teinekord Aasias, nii et ma leian, et kui me investeerime äh, suhetesse Aasia riikidega, äh, siis seda, siis, siis see on äärmiselt oluline. Fabio Castaldo. Fabio Castaldo, palun. proua Mogherini Euroopa Liidu strateegiline raamistik eh, on igas eh, välismõõtme tegevuses saanud kannatada. aga me teame väga hästi, et eh, need põhimõtted, mis on väga üllad, ohverdatakse väga sageli kaubanduslike suhete nimel ning Euroopa Liit ei käitu oma põhimõtetele vastavalt. Teie kõrge esindajana saate endale ülesanne koordineerida kõigi välistegevusega seotud volinike tegevust ning samuti peate looma konkreetse sidususe. õnn kaasa, küsimus kuna kõik liikmesriigid on äh, kirjutanud alla kolme, protokollile kolmteist ja artiklile kaks, et mitte kedagi ei saa ilma õigusemõistmiseta surma mõista, siis kuidas teie saate äh, kin-, toetada TTIP sõlmimist äh, riikide ühendusega, kus selliseid asju tehakse? aitäh, siin oli kaks küsimust jah, aitäh. Äh, aitäh heade soovide eest e. siis kõrge esindaja kandidaat tänab siinkohal tõlke, sest tema poolt välja öeldud äh, väljend itaalia keeles oli tõlkimatu. üks Euroopa Liidu visiitkaartidest ongi kõik see, mis teie siin mainisite läbirääkimisarutelud kaubandusleppe osas. Ehm, selle üle peaks nüüd mõtlema, kas inimõigused peavad siin olema seotud, aga mis puudutab minu pädevusi, siis mina kavatsen võitlust edasi pidada. eriti just ehm, pidades silmas seda, et ehm, surmanuhtlus keelataks kõikjal maailmas. on väga palju rahvusvahelisi partnereid ja eriti see, ja mõned nendest meie partneritest ei ole surmanuhtlust äh, kaotanud. me peame minema samm-sammult edasi ja üritama siiski anda endast kõik, et äh, see kõik, et äh, surmanuhtlus oleks kõikjal keelatud. meie peame esirinnas käima selles võitluses ja me peame looma liidu kodanikuühiskondadega, kes saavad meid kõikides riikides toetada. toon nüüd Itaalia näite, kuna küsimus esitati ka itaalia keeles. Itaalias olen mina, on minu algatusel loodud surmanuhtluse rakkerühm ja ÜRO-s hakatakse varsti äh, hääletama uut resolutsiooni surmanuhtluse osas äh, ja sinna on kaasatud sellesse töösse kolm rahvusvahelist organisatsiooni, ma ei hakka neid siin mainima, itaallased kindlasti teavad, kellega tegemist on. me peame looma liikmesriikide, Euroopa Liidu ja vabaühenduste vahel sünergia ja niimoodi on meil võimalik üle kogu maailma ehitada äh, üles strateegia, mille abil surmanuhtlus oleks keelatud. ja mina kavatsen anda endast kõik, et äh, sel teel edasiminekut saavutada. aitäh, liikmesriigid on pühendunud ühtse välis- ja julgeolekupoliitika ülesehitamisega, ähm, milliseid äh, eesmärke olete teie pannud oma ametiajal paika ning äh, kuidas tagada seda, või mis siis juhtub sellega, kui liikmesriikidel ei ole enam õigust äh, otsustada ähm, oma välispoliitika üle? teine küsimus, kuidas on võimalik Euroopa Liidu tõhusat välispoliitikat üles ehitada erinevates rahvusvahelistes äh, vaidlustes, Gibraltar ja Hispaania ähm, on siinkohal heaks näiteks äh, on toimunud erinevaid rikkumisi äh, Gibraltari ähm, äh, õhupiirides äh, ning kas sellised Hispaania rikkumised tuleks hukka mõista? kõigepealt esimene küsimus. mina ei leia, et ühtse poliitika väljatöötamine, kaitse- ja julgeolekupoliitika väljatöötamine tähendab seda, et liikmesriigid peavad loobuma oma poliitikatest, sest nad ju niikuinii ei loobuks sellest, nii ehk naa no.. aga see ei tähenda seda, et me peame piirduma äh, ainult sellega, et võtame selle, mis üle jääb. mina üritan äh, panna paika seda, et meil on vaja äh, ehitada üles eh, ühine mõistmine oma ühistest eesmärkidest, et meil oleks võimalik paremini edendada Euroopa ühist eh, strateegiat, kuhu on kaasatud erinevad riiklikud strateegiad. kas see tähendab seda, et eh, meil ei ole välispoliitilisi algatusi liikmesriikidest, ma nii naiivne ei ole. ja võib-olla ei oleks üldse hea sest tegelikult on meil vaja algatusi liikmesriikidest äh, selleks, et äh, Euroopa Liidu välispoliitilist raamistikku välja töötada. meil on vaja ühist suunda, ühtset nägemust ja samuti ühtseid äh, tegevusi jagatud väärtuste nimel ja jagatud eesmärkidel, selleks et meil oleks võimalik kõike koos välja töötada. mida ma nüüd pidasin omanditunde all silmas kui meil on vaja milleski kokku leppida kriisi hetkel, siis äh, on meil kakskümmend kaheksa välispoliitikat äh, ning meil ei ole ühtset poliitikat. meil on paar ühist punkti, aga meil on vaja rohkemat, äh, sest seda on vaja meie kodanikele ja meid ümbritsevatele kodanikele ja seetõttu ma ütlesin, et sellest saab minu esimene tegevus. see on väga keeruline, see on väga keeruline ülisanne, ülesanne, mida ma hakkan täitma järgmise viie aasta jooksul, aga ma leian tõesti, et me saame olla uhked eurooplaseks olemise üle, kui meil õnnestub oma globaalset rolli hästi täita. Äh, härra Bashir, mm, proua Mogherini äh, volinikukandidaat, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et üle kogu maailma üle viieteistkümne miljoni äh, inimese äh, tarbivad ebaseaduslikke opioide, enamik neist kasutavad heroiini, mis on kõige surmavam, enamik äh, kasutajaid sureb igal aastal, sureb palju inimesi siis ja ähm, kõige rohkem just selle ebaseadusliku narkootikumi tõttu otsitakse abi kui muude ebaseaduslike narkootikumide tõttu. ja nende tarbimine toob kaasa tõsiseid kroonilisi äh, terviseprobleeme, äh, C-hepatiit, äh, HIV, AIDS ja kümned ja kümned tuhanded äh, surevad igal aastal Euroopas äh, nende viiruste tõttu. opioiditööstus äh, mõjutab halvasti julgeoleku ja stabiilsust erinevates piirkondades. lisaks sellele rahastatakse seeläbi mässulisi, näiteks just Afganistanis. minu küsimus on selline, kuidas teie tahate kaitsta Euroopa kodanikke selle väga ohtliku probleemi eest, mis laastab nii paljusid elusid ohtusid ja ohustab meie ühiskondi. aitäh, suur aitäh! see on üks nendest küsimustest, kus on kasulik teha koostööd äh, erinevate kolleegidega komisjonis, sellepärast et siin on erinevad valdkonnad, nii sisepoliitilised kui välispoliitilised valdkonnad kaasatud, ma tahaksin rääkida siin äh, konkreetselt Afganistanist äh, ja Äh, mul on üllatanud see, et keegi pole seda küsimust tõstatanud, ma räägin siis sellest praegu, see on üks äh, sellest, äh, nendest aspektidest, millega seoses tuleb teha tööd koos Afganistani uue valitsusega. viimase kolmeteistkümne aasta jooksul ei ole piisavalt tegeletud selle valdkonnaga ja see on väga olulise teem-, see on väga oluline teema, sest et nagu te ütlesite, see finantseerib ehm, destabiliseerimist ehm, ja ma arvan, et me peame tõesti tööd selles valdkonnas tegema ja loomulikult mitte ainult Afganistanis, vaid ka mujal maailmas. niisiis jah, ma arvan, et see teema on kindlasti osaks minu tööks järgneva viie aasta jooksul, kui mind ametisse valitakse, aitäh! suur aitäh, kolleeg Šopha, palun. aitäh, härra esimees, kõrge esindaja kandidaat. mõned päevad tagasi asepresident Biden Harvardis ütles, et Ameerika Ühendriigid on peale sundinud Euroopa Liidule sanktsioonid Venemaa vastu ma meenutan teie tasakaalustatud sõnu Venemaa suunal ja kui me nüüd praegu räägime Atlandi-ülesest partnerlusest, NATO-st, NATO laienemisest, Türgist, Moldovast, Gruusiast, paljud kolleegid siin äh, oleksid äh, rahulikumad, kui nad kuuleksid teilt, et Euroopa Liit äh, on äh, iseseisev tegutseja rahvusvahelisel areenil, mida ei ole võimalik ähm, teiselt poolt Atlandi manipuleerida uh,. Si, siis uh, Rait Kolega uh, e. jah, muidugi olen ma valmis seda välja ütlema um,. kõigepealt uh, üks väike täpsustus, ma ei ole kunagi äh, rääkinud äh, laienemisest nende riikide suunal. ma olen rääkinud sellest, et äh, see läbirääkimiste algus näiteks Türgiga on olnud pigem positiivseks sammuks ja teistega on meil head partnerlussuhted ja iga kord me peaksime siis vastavalt eh, juhtumile teha kõik endast sõltuma, et, eh, sõltuva, et äh, koostööd edasi arendada. mind üllatasid Joe Bideni sõnad, kuna me tegime, töötasime neid sanktsioone ühiselt välja. ja siin ei ole tegemist ainult sanktsioonidega USA poolt, vaid ka oli tegemist ka teiste riikidega, kes sama lähenemise omaks võtsid Jaapani, Jaapanist, Kanadast räägin siinkohal, tegemist on koordineeritud rahvusvahelise lähenemisega. ja võin öelda Itaalia välisministrina nende kuude jooksul. Te Äh, ne-, nende sanktsioonide vastuvõtmine ei ole äh, nõukogus olnud kunagi lihtne, kuid alati on see olnud sõltumatu, põhinedes Euroopa debatile. ja minu ülesandeks on seda ka rõhutada veel ja veel, see on midagi, mis on normiks meie vahel, see ei saagi teisiti olla. tegemist oli raske otsusega paljude jaoks paljude riikide, paljude valitsuste jaoks, kuid alati on see põhinenud, need sammud põhinenud ühisel arutelul ja Euroopa ühtsus selles faasis oli ka keskse tähtsusega. Nina Jill. Nina Jill, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, oma avasõnavõtus te viitasite Aasiale. kas te olete nõus sellega, et tugevad suhted Aasiaga on Euroopa Liidu jaoks otsustava tähtsusega, muuhulgas ka seetõttu, et Aasias elab umbes kuuskümmend protsenti maailma elanikkonnast ning äh, maailma SKT-s mängivad ka väga suurt rolli Eh, need numbrid eh, võivad veel suureneda, mm, eeldades, et eh, selle piirkonna majandused jätkavad kasvusuunal. lisaks sellele asub Aasias piirkondi, kust võivad mm, tekkida konfliktid, aga samas Aasia ei ole meie tähelepanu keskmes sageli. ma tahaksin tõstatada siin kolm asja. kõigepealt Indias on uus valitsus, mida juhib peaminister Moodi ja, ja muret valmistab see, et Euroopa Liit ei figureeri tema päevakorras. presidendid äh, Hiinast äh,, Hiina president, Ameerika president on olnud tema päevakorras äh, ja meil on olnud äh, India ja Euroopa Liidu vaheline strateegiline partnerlus, aga tulemusi see toonud ei ole. kõnelejal on kõneaeg läbi suur aitäh, jah. ma arvan, et suhted Aasiaga äh, saavad olema Euroopa Liidu jaoks strateegilised. ma arvan, et väljakutseks siin on see, et me peame näitama Aasiale seda, et äh, nende jaoks on ka nende suhe meiega strateegiline. meil on seal väga palju konkurentsi ees ja ma arvan, et me peame väga palju pühendama tähelepanu eh, ja tegema tööd ja seda siis ühiselt. Aasia on taaskord selline manner, kus saab parlamentaarne demokraatia ja diplomaatia, vabandust, mängida väga olulist rolli meie peame ennast nende jaoks äh, relevantseks muutma, nagu see on ka vastupidi. mis puudutab Indiat, siis ma usun, et India uus valitsus äh, keskendub esmajoones äh, suhete sõlmimisele muu maailmaga ja minu jaoks äh, on see võimalus, eriti kui meil on nüüd Euroopas uus juhtkond ja ma arvan, et me peaksime neid suhteid edendama, et äh, neid suhteid tugevdada. aitäh! suur aitäh ja härra Barnjou, palun! proua kõrge esindaja kandidaat, Maroko piir on püsinud juba tuhande üheksasaja seitsme, neljateistkümnendast äh, aastast, kuid Magrebis on äh, siiski äh, mitmeid regionaalseid pingeid. siin on tegemist küsimusega, mis puudutab Lõuna-Vahemere piirkonna elanikke, kuid ka üldisemalt rahvusvahelist kogukonda. me näeme et äh, väga palju majanduslikke kasusid läheb sellele äh, piirkonnale pingete tõttu kaduma. küsiksin, kuidas Euroopa Liit saaks äh, seda konflikti lõpetada ja leida kestva lahenduse Magrebi regioonis. Araabia Magrebi osa Äh, tuleb siin arvestada ja milline võiks olla Euroopa Liidu roll üldse Magrebi piirkonnas? <laughs> aeg sai läbi. <laughs> Saksa paindlikkusest me siin rääkida ei saa, ütleb proua Mogherini uh,. I am not a diplomat <laughs> ega ma vist diplomaat ei ole, ütleb proua Mogherini uh,. It's result orienteeritud see on tulemusele orienteeritus, ütleb härra Brock. ma leian, äh, küsimus on vägagi tõsine, vabandan selle kõrvalekaldumise eest pärast kõige vähem integreeritud regioon ongi Magrebi regioon, millel on ka kõige enam vaja integreeritust ja kui me vaatame seda tööd, mida teeme näiteks Liibüaga ja naaberriikidega, tegemist on äh, keeruka formaadiga, see viis äh, pluss äh, üks formaat me näeme, kui paljudele inimestele see abiks on ja seal on mitmeid kahepoolseid probleeme samuti. mida nüüd Euroopa võib teha, on esiteks toetada ÜRO-d selleks, et leida poliitiline äh, laialdane lahendus äh, Lääne-Sahara konfliktile, teha koostööd see on äh, eesmärgipärasem ja töötada ka nende kahepoolsete konflikt, konfliktidega Marokos, Alžeerias, selleks, et näidata, et on lisaväärtus sellele, et koos ühiselt tegutseda. ilma regionaalse tööta ei ole meil võimalik ka tõelise lahenduseni jõuda Liibüa kriisi puhul ja meil on vaja ka enam aega selleks, et äh, siin mõtteid vahetada sellel teemal. ma olen kindel, et äh, see on üks äh, kõige tähtsamatest teemadest järgnevatel kuudel ka julgeoleku seisukohast. suur aitäh, te mainisite, et Äh, me ei ole Lissaboni lepet veel täieulatuslikult teatud valdkonnas ära kasutanud, äh, mina tahaksin teada ähm,, äh, mil määral äh, liikmesriigid kasutavad võimalikult hästi ära struktureeritud koostööd, kuidas palun? kuidas te teete tööd selle nimel, et Lissaboni leppes ette nähtud Euroopa pädevus et, et Euroopa pädevused, eriti just relvastusvaldkonnas, tugevamaks muutuksid äh, Äh, et Te kõnelesite Kaitseagentuurist, kuidas te tagate selle, et agentuuri äh, käimasolevad äh, projektid, liikmesriikides olevad lüngad kaotaksid ning et liikmesriigid selle agentuuri tõelist potentsiaali ära kasutaksid, te kõnelesite ka Aafrikast ja Äh, mm, siin äh, ma tahaksin teada, kas te kasutate seda Aafrika rahustrateegiat äh, ja mm, tahaksin, et te mainisite mõne sõnaga ka Euroopa valget raamatut julgeoleku ja kaitse küsimuses. ei, ma ei kasuta kogu aega ära. ma tänan teid küsimuse eest Äh, alustan kõigepealt struktureeritud koostööst, äh, nagu te võib-olla ka mainisite, siis äh, see on minu kirjalikus vastuses olemas ja ma tahaksin kasutada viite aastat selleks, et vaadata, kas oleks võimalik kasutada seda vahendit, mis meil lepingutes on. ma leian, et tegemist on kasuliku asjaga ja tundliku küsimusega ka liikmesriikide jaoks, aga äh, ma usun, et kui tingimused on olemas, siis minu ülesandeks on seda võimalust ära kasutada. kaitseagentuur, ma olen täiesti teiega nõus, väga suur potentsiaal on olemas ja mina tahaksin teha koostööd ministritega, kaitseministritega just, ja mina kaitseagentuuri juhina juhatan äh, siis nõukogu või vabandust, juhatust, mis koosneb kaitseministritest ja äh, minu mandaadi alguses, nagu ma ütlesin, novembrikuus toimub äh, kaitsealane nõukogu ja ähm, aasta alguses ootavad meil kaitseagentuuris teatud muudatused ees ma täna ei hakkaks konkreete, konkreetseid äh, elemente siin välja tooma, sest kahe minuti jooksul oleks see väga keeruline, aga see küsimus on päevakorras väga kõrgelt kohal. ja üks asi, äh, mida ma teeksin teistmoodi selles, mis on varem tehtud, on see, et äh, ma seda kaitseküsimust ajaksin täiel määral ja nüüd viimane küsimus oli jah, strateegia kohta ja te mainisite siin valget raamatut praegusel hetkel ei äh, ole mul selget äh, ähm, äh, visiooni, kas mul, kas meil peab olema, kas meil peab olema valge raamat või mõni muu dokument ähm,. Ähm, me peame vaatama, kuidas paindlikult äh, seda asja lahendada, mul ei ole veel het-, hetkel formaati teile ette anda, aga meil on vaja strateegiliselt koos mõelda sellel küsimusel. Äh, härra Postinaro, äh, jaa, äh, suur aitäh, lugupeetud proua Federica, Euroopa Parlament tervitab teie pühendumust äh, strateegilisele mõtlemisele ja meie üleilmsete poliitikate koordineerimisele. ma olen veendunud, et äh, parlament toetab teid teie püüdlustes täielikult, aga kui me nüüd vaatame Lähis-Ida ja neid kriise, mis igal pool äh, on, on näha, et kriisid on muutunud väga tõsiseks ja nad valmistavad tõsiseid probleeme meie meie Euroopa eh, julgeolekule ja eh, energiaga varustatusele. pärast eh, eelmist suve, pärast seda, kui me oleme näinud Iisraeli-Palestiina konflikti tõsist tugevnemist, tahaks tahaksin ma teada, mis järgmiseks. Te mainisite ja ma tervitan seda, mida te mainisite, et Euroopa peaks olema äh, seal piirkonnas oluline tegija, mitte ainult rahaandja. milline on teie strateegia rahu, rahuläbirääkimistel ja milline on teie strateegia selleks, et tõesti saavutada rahu Lähis-Idas? aitäh. ja ma pean nüüd vastama kahe minuti jooksul, jah? kõigepealt me peame seal kohal olema, me peame seal kohal olema sellepärast, et esmakordselt on tõesti vajadus ja ka taotlus sellele, et Euroopa Liit oleks seal. me oleme saanud taotlusi palestiinlaste poolt, Iisraeli poolt ja ka piirkondlik kohalikud ehm, tegutsejad on meil seda palunud, egiptlased on seda palunud, et me seal oleksime ja ka teised. niisiis ehm, meil on tõesti nüüd otsustava tähtsusega roll vahendajana seal piirkonnas. Ehm, ma usun, et rahuläbirääkimised on juba nii pikka aega toimunud, et kui meil on tõesti poliitiline tahe leida lahendus sellele konfliktile, siis selle toetamiseks on tehniline tugi olemas, meil on vaja poliitilist tahet ja poliitilist juhtrolli eh, nendes kahes valdkonnas ja seetõttu ma usun, et meie rolliks saab olla poliitilise surve avaldamine, me oleme suured rahaandjad. Eh, seetõttu me saame seda mõju ära eh, kasutada, mis meil on stiimulite andmisel, me peame ka siseselt poliitilist juhtkonda tugevdama. me peame võimaldama Palestiina oma valitsusel kõigepealt kaasat valitseda. ma leian, et see on väga positiivne. ma ei tea, kas on juba kinnitust leidnud, et järgmisel neljapäeval koalits-, ühtlusvalitsus äh, Palestiinas kohtub Gazas esmakordselt ja meie peaksime toetama muutma seda ja muutma selliselt võimalikuks. Euroopa Liidul on väga palju pädevusi, mida ta saaks anda Palestiina omavalitsusele selleks, et Gazat valitseda, seda reformida, seda kontrollida, et ülesehitamine ei läheks mm, teises suunas kui mm, planeeritud kõik need instrumendid, mida me saame anda Äh, selleks, et praktiliste kokkulepete toetamisele abiks olla, äh, on olulised. ma usun, et äh, see kriis, mis meil sel suvel oli, võis öelda, et status quo juurde tagasipöördumine ei ole võimalik ja edasi tuleb liikuda, muud varianti ei ole las relaciones estratégicas más importantes de la Unión Europea. proua Mogherini, kõige olulisemad strateegilised suhted Euroopa Liidu jaoks on USA-ga, eriti just praegu, praeguses eh, keerukas rahvusvahelises kontekstis ja suhted USA-ga on veelgi tugevamad, kui TTIP-i eh, leping eh, hakkab vilja kandma kuidas äh, me saaksime panna Washingtoni nägema Euroopa Liitu mitte ainult majandus- ning kaubanduspartnerina, vaid ka poliitilise tegijana. ja te olete rääkinud äh, sellest, et peaks enam äh, tugevamad suhted looma Ladina-Ameerika riikidega. meil, me jagame demokraatlikke väärtusi paljudega nendest riikidest. nüüd avaldatakse enam suvet, survet ka Hiinale. mida te ähm, kavatsete sellegi äh, suhte tugevdamiseks äh, teha? Äh, aitäh, ma leian, et suhted Ameerika Ühendriikidega on strateegiliselt olulised, eriti just poliitilisest lähtekohast vaadates ja see num-, telefoninumbri nali, see kuulus nali, et kelle, kellele tuleb helistada, kui Euroopa Liitu tahad helistada. ning see tähendab seda, et me peame tõhustama Atlandi-ülest koostööd ja pühenduma sellele. see oli vist aasta või poolteist tagasi, kui Euroopa Liidus oli täielik äh, paanikalaine et äh, Ameerika Ühendriigid äh, hülgavad neid äh, ja nüüd räägime me uuesti Atlandi-ülesest koostööst, sest Euroopa Liidu territooriumil on julgeolekuga seotud aga ka teisi probleeme. nii et mina leian, et on äärmiselt üle, oluline, kui me jõuaksime küpsesse suhtesse oma partnerluses, nii nagu äh, oli omal ajal õige aeg, õigustatud see paanika, et Ameerika Ühendriigid on pilgud pööramas kusagile mujale, sest nüüd peame keskenduma lahendustele. sest mina leian, et Euroopa Liit ja Ühendriigid äh, koos äh, saavad suhtestuda ka teiste maailma äh, riikidega, saavad lahendada üleilmseid probleeme, inimõigustega seotud küsimused, kliimamuutused ja nii edasi ja siil-, selliste küsimuste lahendamiseks on meie partnerlus ülioluline, pidagem silmas näiteks Ebola levikut ning julgeolekuga seotud küsimused samuti. mis puudutab TTIP-i läbirääkimisi, siis äh, ma tean, et väga suur tähelepanu on sellele pööratud ja ma olen täiesti veendunud, tegemist võib olla välispoliitika strateegiline instrument sellise mm, lepingu näol. ning äh, on natukene ärevust äh, selles osas, kas tegemist on hea lepinguga ja me peame läbirääkimiste ajal äh, tagama selle, et TTIP-ist saab hea leping. ning äh, härra Juncker juba mainis äh, juulikuus äh, Euroopa Parlamendi täiskogul TTIP-iga seotud küsimusi. me ei pea saama ükskõik millist kokkulepet, vaid me peame saama hea kokkuleppe ja kasutan võimalust ja ütlen, et oleks hea, kui Euroopa Parlamenti oleks informeeritud kõikidest sammudest, mis ette võetakse, aitäh! proua Elju-Mari aitäh, härra esimees, proua Mogherini, neli äh, Pärsia lahe riiki osalevad äh, sõjalises koalitsioonis äh, ISISe vastu ning äh, see on väga tähtis osa ka strateegiast äh, selle liikumise vastu äh, kuidas te kavatsete edasi koostööd teha julgeoleku ning kaitse äh, vallas Lähis-Idas äh, ja kogu selles äh, piirkonnas, milliseid arenguid ette näete? seal on tegemist meil ka oluliste kaubanduspartneritega, Pärsia lahe riikidega on kaheksakümne üheksandast aastast ka koostööleping, kuid äh, kahe tuhande üheksandast aastast on läbirääkimised uuesti avatud ja kuidas te seda kõik näete ka energiakriisi valguses? Euh, euh, aitäh, minu hinnang nende riikide osalemisele koalitsioonis äh, ma ei, siiski ei nimetaks seda sõjaliseks koalitsiooniks, ma nimetaksin seda lihtsalt koalitsiooniks. on riike, kes osalevad äh, selles koalitsioonis, äh, kuid kes äh, ei osale sõjalistel operatsioonidel, kuid siiski on koalitsiooni liikmed. ma kohtusin ka kindral Alleniga kellel on mandaat koalitsiooni tööd koordineerida, kes jagas minuga vajadust äh, korraldada mitte ainult äh, sõjalisi äh, operatsioone, vaid arendada koostööd ka teistes, teistel viisidel poliitika, majanduse, humanitaarabi valdkonnas. Pärsia lahe riikide osalus on väga oluline ja me hindame seda kõrgelt, sest nii on meil võimalus muuta selle regiooni dünaamikat üldisemalt. see ei ole sugugi iseenesestmõistetav ega lihtne ja me näeme juba praegu, kuivõrd keerukas see on, sest igaüks, igaühel on enda huvid mängus ja nende riikide osalus koalitsioonis näitab selgelt, et äh, need on ka probleemid, millega on, äh, tuleb tulemis, tuleb tege-, tegemist teha ka teistel regiooni riikidel, tegemist ei ole mingi äh, tsivilisatsioonide kokkupõrkega Iraak kolmega tegemist ei ole siin äh, kultuuride või religioonide vastandusega, me oleme kõik ühes, äh, ühes äh, paadis ja võitleme terrorirühmituse vastu. lahe riikidest rääkides, mul oli võimalus äh, Itaalia eesistujana Catherine Ashtonit äh, seal kohtumistel osa, eh, esi-, eh, asendada ja seal puudutati väga palju ka kaubandus- ja majandussuhteid. nüüd kaks viimast küsimust, püüame ajapiirangutest kinni pidada, kel-, eh, Tunne Kelam, palun. Kõ-, proua kõrge esindaja, te olete muljet avaldanud sellega, et te oskate koordineerida julgeolekupoliitikat, kuid kuidas tegelikus elus Putinit peatada, seda, sellest te peate mind veel vee-, mind veel veenma. Putin juba plaanib järgmisi äh, tegevusi, samal ajal kui meie ei saa midagi teha selleks, et äh, taastada agressioonieelset äh, olukorda. kas te ei leia, et me peaksime kõigepealt hukka mõistma Vene agressiooni allika? Äh, see kaasmaalaste poliitika arendamine mm, sõjalise sekkumise teel. Äh, teiseks, kui äh, räägime Ukrainast, kuidas me saame keelduda relvade andmisest sõbralikule riigile, samas kui müüme sõjalaevu agressorile kui me niimoodi ei ole vastuolus Euroopa solidaarsuse printsiibiga, siis kuidas veel? Uh... aitäh. ma arvan, et, äh, et selge oli kõigile, mitte ainult minule, juba selle kriisi alguses, kel, kes kannab vastutust ja kuivõrd ohtlik on mit-, see mitte ainult meie kontinendile, vaid äh, kogu maailmale, kui hakatakse jõuga piire muutma ja see on ka kõikide nende otsuste äh, aluseks, mida me oleme viimastel kuudel vastu võtnud. nii et ei ole siin mingit kahtlust äh, ükskõik, milline on meie poliitiline kuuluvus, meie isiklikud vaated või meie liikmesriik, teise riigi okupeerimine, annekteerimine, piiride muutmine, see, et saadetakse väed teise riiki, on igal juhul rahvusvahelise õiguse põhimõtete rikkumine. me kõik oleme selles nõu-, sellega nõus ja see on meie ühise töö aluseks, kuid nüüd on küsimuseks, kuidas äh, äh, seda niivõrd tõhusalt välja tuua, et Putin äh, lõpetaks sellise tegevuse ja see saab olema tõelise süvadiskussiooni teemaks. Ukraina sõpradega on prioriteediks nendega koostöö tegemine, just nendega, sest lõppude lõpuks nemad on seal kohapeal, nemad peavad selle konfliktiga oma territooriumil hakkama saama ja nemad on need, keda me püüame eh, aidata oma strateegiaga me oleme sanktsioonid vastu võtnud, kas need sanktsioonid olnud äh, ma-, majandusele ka mõjusad, jah, mulle tundub, et tõepoolest äh, siiski Vene majandus hakkab äh, väga tõsiselt juba kannatama nende sanktsioonide käes. nii et sanktsioonid on olnud tõhusad, kas nad on olnud tõhusad mõjutamaks poliitilisi otsuseid Venemaal? seal on meil endiselt tegemist küsimärgiga ja ka ukrainlastel endal on seal küsimärke. kui nad praegu ütlevad, et me peame leidma poliitilise lahenduse, et minu lähtekohaks oleks toetada president Porošenko jõupingutusi ning äh, nendega kooskõlastada sammud, mida me teeme. aitäh. Alois Peterle, palun tere õhtust, äh, proua kõrge esindaja kandidaat, äh, viimase kõnelena ütlen, et äh, te ei ole mitte ainult kõrge esindaja, vaid ka väga tugev esindaja välisasjades. Te rääkisite Lääne-Balkanitest. millised on teie prioriteedid koos volinik Haaniga selleks, et see asümmeetriline pilt, seda korrastada ja suurem Euroopa perspektiiv sisse Äh, tuua, kuidas te Türgit näete selles kontekstis, te olete maininud juba ka Indiat, kas äh, te võiksite rääkida lähemalt, mida te tahate teha äh, Indiaga suhete süvendamiseks, tegemist on olulise partneriga, muidugi see küsimus laieneks ka Jaapanile, suhetele Jaapaniga, aitäh! Uh, rääkides Balkanist, aitäh, et andsite mulle võimaluse sellestki rääkida. ei oleks õige, kui meil oleks üks prioriteet Balkani regioonis, sest see lisaväärtus kõigile lääne eh, Balkani riikidele on see regionaalne mõõde, mis sisse tuleb Euroopa Liidu poole liikumisel. kerge on äh, nendest riikidest reisida Lääne-Euroopasse, kuid regioonisisene reisimine on praegu keerukas, tegemist ei ole integreeritud regiooniga, nii et seda, selle kallal me peaksime eelkõige tööd tegema ja ma ei tahaks siin ühtki prioriteeti esile tuua, meil on tegemist erinevate olukordadega, millega me peame äh, Äh, tegutsema erinevalt äh, Bosnia-Hertsegoviina pärast äh, valimisi on väga tähtis teema. läbirääkimised Serbia ja Kosovo vahel. Nad tehnilisel tasandil praegu jätkuvad kenasti ja peame seda ka poliitilisel tasandil toetama. Albeen, Albaania on äh, suurepäraseks võimaluseks reformide läbiviimisel äh, Montenegro ja mm, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia. poliitiline tahe peaks leitama selleks, et äh, seegi teema lahendada ma rääkisin Türgist juba enne, ütleb proua Mogherini oma avakõnes, üks nendest riikidest, kellega me peaksime jätkama teed laienemisel. kui nemad on valmis, siis ka Euroopa Liit peaks olema valmis. tõeliseks väljakutseks on muuta see poliitika ka toimivaks, et reformid seal aset leiaksid ilma sellise ülevoleva suhtumiseta näidata, et see on nende enda huvides, et reformid läbi viidakse, et me peame olema valmis koos nende riikidega. Now...